Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît. lugupeetud daamid ja härrad. Chers collègues, bonjour. Nous avons. Euh, lugupeetud kolleegid. täna on meil külas härra Klompenhauer kes on Euroopa Liidu tsiviiloperatsioonide ülem ning kui kõik on nõus välja kuulutatud päevakorraga, siis teen mõni, mõningad äh, lühikesed teadaanded. viieteistkümnendal oktoobril saabub meie sekka Aleksander Vesk, kes on Euroopa Kaitseagentuuri direktor koosolek, mis pidi toimuma admiral Hudsoniga, ähm, kes juhatab Atalanta operatsiooni, mis pidi toimuma koos Transpordi- ja Kalanduskomisjoniga oktoobrikuus, äh, on ära jäetud, vähemalt edasi lükatud, me üritame äh, paika panna uue kuupäeva selleks, selle väga huvitava kohtumise jaoks admiral Hudsoniga rahvusvahelisele NATO sekretariaat, sekretariaati soovime sam-, teostada külaskäigu enne aasta lõppu, võib-olla isegi novembris ning äh, pärast toimub meil koordinaatorite koosolek, kus räägime just välisdelegatsioonide ja välisvisiitide küsimusest, kvootidest ja muust. ja nüüd pikemalt viivitamata, kuna teema on äh, mahukas ja huvipakkuv, tere tulemast, härra Klamp, Klompenhauerile, kes on CPCC direktor, see on see lühend, mille ma, mille lahti sõnastamise jätan teie hooleks. kuna meil on siin palju uusi liikmeid, siis on võib-olla mõttekas meelde tuletada kolleegidele ja mulle endale, missugune on CPCC struktuur ja ülesanded ning millised on olnud tsiviiloperatsioonid, mille eest te vastutate. et hetkel on neid käimas kümme. Te teostate järelevalvet nende üle, kuid olete ka nad kõik ette valmistanud ning kõik need teemad huvitavad meid väga ja annangi teile kohe sõna. härra esimees, suur tänu. tere päevast daamid ja härrad. minu jaoks on suur au olla kutsutud teie julgeoleku ja kaitse allkomisjoni nii varakult uue ametiaja alguses ja kõigepealt pisut taustainfot äh, tsiviiloperatsioonide ja Euroopa julgeoleku ja kaitsepoliitika ning minu töö kohta, nagu esimees seda ka soovis. teiseks annan ülevaate ESTP missioonidest, mille eest ma vastutan ja keskendun kolmele poliitiliselt kõige olulisemale, Afganistan, Kosovo ja Gruusia ning äh, jätan teised vahele, kuid me võime nende juurde arutelu käigus tagasi tulla. ja lõpetan väljakutsetega, nagu mina neid näen, mis seisavad meie ees tsiviil-ESTP operatsioonid ja missioonid algasid tegelikult kuus aastat tagasi. esimese tsiviilkriisi ohjamismissiooniga Bosnia-Hertsegoviinas, tegemist oli EUPM-iga, Euroopa Liidu politseimissiooniga, mis jätkas ÜRO missiooni tööd. siis seejärel tekkis uusi missioone kuni ning kokku sai neid viisteist. hetkel on Euroopa Liidul käimas kümme missiooni, millest ühte juhib komisjon Moldovas ning üheksa missiooni on ESTP missioonid, mille eest mina vastutan. Need äh, toimuvad kolmel kontinendil, vägagi erinevates geograafilistes ja geopoliitilistes situatsioonides. kaks tuhat viissada äh, rahvusvahelist tsiviil- ametnikku on nendesse kaasatud ja kui me lisame kohalikud töötajad, siis me vastutame nelja tuhande töötaja eest. kuid need kaks tuhat viissada rahvusvahelist töötajat on pärit liikmesriikidest ning samuti osalevatest kolmandatest riikidest. meie missioonid tuginevad kõik kutsele vast-, pädevatelt ametivõimudelt. Te olete loodetavasti äh, saanud ka dokumendid oma materjalidest kõikide nende missioonide kohta. missioonid on järjest keerukamad ja komplekssemad. Äh, tandrid on järjest keerulisemad nagu Afganistan, Kosovo või Gruusia. ning oleme arenenud politseimissioonidelt, missioonidele, mis puudutab julgeolekusektori reformi, politseireformi, justiits- ja kinnipidamisasutusi. see on üsnagi loogiline, kuivõrd kõik need valdkonnad julgeolekust kuni justiitssektorini, isegi tollini on omavahel seotud, me nimetame seda õigusahelaks või korrakaitseahelaks, nii et kui tegeleda tõhusalt äh, õigusriigiga, korrakaitsega, tuleb äh, hoolitseda kogu ahela eest. ja mida me siis teeme, meie tegevus läheb tavalises, algab nõustamisest ja läheb kuni äh, relvarahu järelevalveni. Kosovos on meil samuti justiitsfunktsioonid valdkondades, kus ametivõimud parlament äh, on meile andnud sellekohase mandaadi. meie jõud seisneb selles, et me saame kasutada kahekümne seitsme liikmesriigi inimressursse, kohtunikud, prokurörid, me kõik kasutame neid tuginedes ühtsel lähenemisel ja ma olen väga uhke, kui ma mõistan, et tegemist on tõesti kahekümne seitsme riigi panusel ja poliitilisel tahtel sellel taustal on meil siis järjest rohkem missioone, järjest keerukamaid missioone. aastal kaks tuhat seitse eh, otsustasid seega liikmesriigid ESTP missioonidele anda selge käsustruktuuri. Eh, sellest ka eh, vajadus ahela järele ju julgeoleku ja poliitilise komiteega. ja minu ülesanne ongi planeerida, algatada ning juhatada kõiki neid üheksat ESTP tsiviilmissiooni. olen vastutav otseselt kõrge esindaja ees. mind toetab CBC. see ehk siis tsiviiloperatsioonide planeerimise ja läbiviimise teenus, meil on um-, natuke rohkem kui kuuskümmend töötajat, kaasa arvatud ametnikud, politseinikud, kohtunikud, diplomaadid ja tehnilised eksperdid, nii et see on väga erinevatest inimestest kokku pandud rühm, mis moodustab kokkuvõttes üsnagi entusiastliku meeskonna, mis on väga motiveeritud ja töökas. meie missioonide eesmärk on selge. meie ülesanne on stabiliseerida kriisipiirkondi, parandades tsiviiljulgeolekut, iseäranis korrakaitse aspekte. see töö stabiliseerimine ja tsiviiljulgeoleku tagamine on ka meie endi julgeoleku huvides Euroopa Liidu kodanike julgeoleku huvides. kui me aitame üles ehitada stabiilsust läbi õigusriigi, siis me saame aidata vähendada äh, nurjunud riikide eksportimist meie enda territooriumitele. see on pikaajaline roll, kuid ma arvan, keskse tähtsusega roll Euroopa Liidu strateegiline roll stabiilsuse ja tsiviiljulgeoleku ülesehitamisel on ka tunnustust leidnud, kolmandad riigid osalevad meie missioonides. siia kuuluvad sellised liitlased nagu Ameerika Ühendriigid või Kanada ning ka regionaalpartnerid ning kandidaatriigid. USA on valmis ka töötama meie juhtimise all ka de facto on üsnagi märkimisväärne asjaolu näiteks Kosovos, kus meie koostöö on olnud äh, igati sujuv. meie killustatud maailmas, kus on palju osapooli, kus on palju vastandlikke eesmärke, tuleb meil nüüd etendada seda stabiliseerivat rolli, see pole loomulikult lihtne, kuid siiski on see esmatähtis ülesanne. meil on vaja tegevusvahendeid, mis võimaldavad toetada Euroopa diplomaatilisi ja, ja rahanduslikke jõupingutusi. Euroopa kulutab umbes üksteist miljardit eurot aastas läbi esimese samba välissuhetega seotud instrumentide. sellele tuleks lisada kõik kahepoolsed arenguprogrammid, mis on liikmesriikidel ja saaksime palju suurema arvu kui üksteist miljardit eurot. teise samba tsiviilkriiside ohjamise alal kulutame ainult kakssada viiskümmend miljonit aastas. meie missioonide eelarve on seega tagasihoidlik võrreldes Euroopa Liidu kõikide kulutustega välistegevuse alal. ma pean ütlema, et ma olen tänulik meie käsutuses olnud vahendite eest siiamaani, mis on meil võimaldanud neid ka oma, meil ka oma ülesandeid täita. CFSB eelarve küsimus eelarv, mis rahastab tsiviilmissioone meie jaoks võtmetähtsusega. ma rääkisin nelja tuhandest inimesest, kelle eest me vastutame operatsioonipaikades ja selleks, et neid inimesi hinna, inimesi piisavalt hinnata, tuleb ka neid piisavalt tasutada, sageli on tegemist riskantsete piirkondadega, pikkade perioodidega üle aasta ja nagu jõuleks Kosovo kogemus näitab, kus meil on esimene täidesaatev missioon, on meil vaja ka erivarustust. varustuse poolt rahastab samuti ÜVJP eelarv, eelarve ning see on samuti päris suur. see eelarve on suurel määral kaetud, kuid meil on vaja ka varu selleks, et Euroopa Liit võiks sujuvalt tegutseda uute kriiside puhul, mis võivad ühtäkki puhkeda ja ma loodan siin teie toetusele piisavate vahendite tagamisel nende tsiviilmissioonide tarbeks. ma ei kavatse teie eest varjata, et meil on ka probleeme. üks nendest on finantseeskirjad. koos komisjoniga uurime viise, kuidas neid kohandada, et nad vastaksid kiirreageerimise vajadusele. sellised küsimused nagu raamlepingud või varustuse ladustamine on tähtsad. kui kasutada olemasolevaid pakkumismeetodeid, siis kuluvad kuus kuni kaheksa kuud, enne kui varustus saadakse, kuid see on liiga pikk aeg, varustus tuleb saada kiiremini. järgmisel aastal finantsmäärus Euroopa Liidus vaadatakse üle ja seepärast on see oluline hetk meie jaoks. praegune finantsmäärus ning praegune avatud pakkumise menetlus sätestab selle, et on olukordi raske hallata, kus meil on vaja ometi kiiresti reageerida, loodetavasti see lõhe poliitiliste ootuste ning eh, finants- ja hanke-eeskirjade vahel ületatakse. ja nüüd kolmest kõige olulisemast missioonist, eh, mis küll ei tähenda, et teised oleks vähem olulised, kuid ma räägiksin nendest, mis on poliitiliselt on kõige nähtavamad. kõige raskem on muidugi Afganistan. ei ole pikalt vaja selgitada, milline on see olukord koha peal, strateegiline ülevaade on toimumas, see keskkond on väga keerukas, keerukas kolm ja raske on see olukord kolmes põhi, kolmel põhjusel. kõigepealt äh, presidendivalimiste tulemuse ebakindlus, selle mõju riigi stabiilsusele ning äh, Afganistani haldussüsteemile. siis on halvenenud julgeolekuolukord Kabulis ja maa teistes osades, mis muudab meie tegutsemise muidugi keerulisemaks ja saav-, ja positiivsete tulemuste saavutamise. kuid vaatamata sellele EUPOL on oma tulemusi parandanud pärast äh, rasket algusaega kaks aastat tagasi ja seda kõikidel tasanditel, strateegilisel, politseireformi tasandil, kuid ka taktikalisemal tasandil. näiteks me aitame parandada Kabuli linnapolitsei tööd, parandada julgeolekut, vähendada intsidentide arvu Kabulis me kavatseme seda projekti rakendada ka teistes Afganistani linnades. meie missioon on samuti koolitanud politseinikke, valmist-, valmistanud ette valimisi koos ÜRO rahalise abiga, ÜRO arenguprogrammiga, see näitab, et ÜRO usaldab meid kui agentuuri ja raha kasutajat agentuuri. EUPOL juhib ka korruptsioonivastase võitluse plaani Siseministeeriumi ning äh, kriminaalluure valdkonnas. EUPOL-i tunnustatakse olulise tegijana politseireformi valdkonnas, tsiviilpolitsei pädevusvaldkonnas, riigi suuremas osas, kuid EUPOL ei ole kaasatud terri-, territoorium, Talibanidest vab-, vabastatud territooriumi puhtana hoidmisele. sest see ei, see lihtsalt ületab meie võimalused. me keskendume seega tsiviilpolitseile ja justiitsülesannetele. EUPOL on tugevnenud, eelmisest aastast meid on kokku kakssada seitsekümmend, kuid liikmesriigid ei ole siiamaani veel suutnud tagada plaanitud neljasadat töötajat, kuid see BCC jätkab küsimusega töötamist koos eesistujamaaga ning ka teie toetusega. koordineerimine on küsimus, mis sageli tõstatub seoses politseitööga Afganistanis, eriti arvestades uue NATO koolitusmissiooniga on see küsimus endiselt võtmeküsimuseks selleks, et saavutada sidus Afganistani julgeolekusuutlikkuse skeem. politsei koostööamet on etendanud siin keskset rolli. me loodame, et see töö võib sellisel kujul jätkuda. EUPOL-iga Afganistanis oleme õigel teel, kuid me vajame rohkem ressursse nüüd Kosovo ja EULEX. see on suurem kui kõik teised missioonid kokku, kuusteist tuhat viiskümmend rahvusvahelist töötajat, see on ainus missioon, millel on ka täitev mandaat. meie ülesanded on laiaulatuslikud, politsei, justiitsülesanded, toll ning äh, samuti kinnipidamiskohad meil on kolm peamist eesmärki ja võin ka üksikasjalikumalt selgitada, kui te soovite, kuid ma kõneleksin pigem üldsõnaliselt meie eesmärkidest, milleks on stabiilsus, korrakaitse, õigusriik ning äh, korruptsioon. see on osa Euroopa Liidu laiematest jõupingutustest selleks, et Lääne-Balkani riik ette valmistada äh, tulevaseks liitumiseks Euroopa Liiduga see kõik eeldab pidevat toetust Kosovo ametivõimude poolt. loomulikult, kuid ka Euroopa Liidu poliitilistelt jõududelt selleks, et missioon võiks olla edukas. ja mul on hea meel tõdeda, et poliitiline toetus on siin üsnagi tugev. Belgradil on endiselt mõju Serbia kogukonna üle, eriti Põhja-Kosovos seega Serbia koostöö EULEX-iga, nagu Tadic on seda lubanud, on endiselt väga oluline. ja nüüd, kui lubate, arvestades ka ajapiiranguid, kõneleksin Gruusiast, meie kõige viimasest missioonist, mis rekordajaga käivitati kolme nädalaga, eelmise aasta septembris see on kaasa aidanud Gruusia stabiilsusele. Vene sõjavägi äh, tõmbus tagasi administratiivpiiri taha ning meie missioon on sellest ajast taganud stabiilsuse, seda tunnustab järjest rohkem ka Gruusia valitsus. loomulikult äh, on, ei ole probleemid kadunud missioon on tähtis iseäranis seetõttu, et teised rahvusvahelised äh, vaatlusmissioonid nagu ÜRO või OSCE on pidanud äh, Gruusiast äh, väljuma. seega me oleme ainus tegija koha peal, mis annab meile erilise vastutuse. meie missioon on ehitada usaldust osapoolte vahel üles, see on raske. me üritame rakendada ka Genfi kokkulepet intsidentide ärahoidmise alal, et oleks mehhanism, kuidas intsidente paremini hallata, kui nad aset leiavad. tähtis Gruusia puhul on ka see, et me jätkame patrullide teostamist ööl ja päeval ja jätkame dialoogi võtmeministeeriumitega nagu Siseministeerium ja Kaitseministeerium, kellega on meil ka erikokkulepped, et me saaksime toetust ja informatsiooni, mida me vajame. ja lühidalt veel paar sõna ka teistest missioonidest, et te saaksite mingigi ettekujutuse. kõigepealt äh, Palestiina territooriumidel toimuvad kaks missiooni, üks on Gaza sektori piiril Egiptuse ja Gaza piiril. see missioon peaks aset leidma Rafa piirilinnas, kuid hetkel on see külmutatud poliitiliste probleemide tõttu. ja ma, ma ei pea mainima hiljutist sõda ja probleeme Hamasi ja Iisraeli vahel ning Hamasi ja Egiptuse vahel. see annab teile ettekujutuse, mis tüüpi probleemidega on tegu me oleme suutlikkusi seal säilitanud ka, ka kinnitanud palestiinlastele, et kui poliitiline lahendus peaks tulema, siis me oleme valmis taas avama selle missiooni. me üritame ka taas tegevusse asuda niipea, kui piiripunkt taas avatakse. teine missioon Palestiinas on kops Palestiina politsei abistamiseks, aitame kaasa oma politsei- ja justiitsalaste teadmistega liikmesriikide toetusega üles ehitada Palestiina tsiviilpolitseid. see on äh, üsnagi edukas missioon olnud ja seda on tunnustanud nii Palestiina kui Iisraeli pool. see annab, aitab julgeolekut tagada kodanikele läänekaldal ja me leiame, et sellel missioonil on kindlasti tulevikku. siis Iraagi missioon, EUJust Lex, on koolitatud kaks tuhat seitsesada Iraagi politseinikku selle raames ja koolitus toimub liikmesriikides, koolitusasutustes liikmesriikides, põhiliselt Brüsselis ligipääs oli justiits- ja siseministeeriumitele. eesmärk oli tagada, et äh, need inimesed, kes meile saadeti koolitusele, et need vastaksid ka meie prioriteetidele. ja meie vanim on meie politseimissioon Bosnias. et eesmärk on seda veel pikendada kahe aasta võrra ning keskenduda võitlusele organiseeritud kuritegevusega. meie justiits- ja siseministeeriumite jaoks on see ka väga oluline küsimus, sellepärast et Bosnia on muutunud organiseeritud kuritegevuse kaitsealaks teatud mõttes. kaks missiooni on meil Aafrikas, üks Kongos, aitame Kongo demokraatlikul valitsusel politseijõude moodustada ning äh, me oleme ette valmistanud uusi ettepanekuid. valitsus on moodustamisel Guinea-Bissaus. nagu te teate, see on äh, tekitanud teatud probleeme, on toimunud presidendivalimised ja me loodame, et äh, valitsus võtab vastu vajalikud õigusaktid ja esitab need parlamendile vastuvõtmiseks, see on siis lühike ülevaade meie missioonidest. ja lõpetuseks äh, meie ees seisvad väljakutsed. mina näen viit väljakutset, kõigepealt aeg aeg on äh, elukutseliste korrakaitsejõudude ülesehitamisel väga oluline nurjunud või nurjuvates riikides, eriti kui ressursid on piiratud. mida nad on? ma räägin sellest sellepärast, et me peame olema suutelised tagama pidevad pikaajalised jõupingutused selleks, et meie tegevusel võiks olla mõju. ja seepärast äh, me palume poliitikutelt piisavalt aega, et neil võiks selline mõju olla. teine väljakutse, ja mainisin seda ka varem, on missioonide arv ja suurus. see on halduslik väljakutse meie jaoks, kuid samas on ka see väljakutse liikmesriikidele, kes peavad äh, tagama personali äh, nendel missioonidel, mille, mille nad ise on otsustanud algatada. viimase kuue aasta jooksul äh, tsiviil- missioonide personal on kümnekordistunud kolmest sajast praktiliselt kolme tuhandeni. meil on vaja politseinikke, kohtunikke, tolliametnikke, meil on vaja hankeid, inimressursside eksperte ja kõik need eksperdid on haruldased ja loomulikult on nad vajalikud ka oma koduriikides, mitte nagu sõjaväelased, kes on alati valmis missioonile minema, meie kasutame aga personali kes tegutseb Pariisi või Amsterdami tänavatel tavaolukorras. see on üsnagi suur probleem. ja seepärast on tähtis, et kui võetakse vastu poliitiline otsus tugevdada tsiviilmissioone, siis on vaja liikmesriikides meetmeid, mis võimaldavad äh, seda personaliga leida, kes on koolitatud, kes on valmis missioonile minema ja, ja kelle lähetamist toetab ka riiklik eelarve, sest te saate meid aidata ka kõneldes oma parlament, oma kolleegidega rahvusparlamentidest, nende väljakutsete tähtsusest. nüüd operatiivplaneerimine on väljakutse planeerimisprotsessi kiirus on tõusnud. ma rääkisin eelmise aasta Gruusia kriisist, mis näitas, et reageerida tuleb kiiresti ja ka mõelda tuleb kiiresti ning olla kiiresti valmis, sama kiiresti peaaegu kui sõjaväelased ning et teha seda professionaalselt, on meil edaspidigi vaja sõjaväelastest kolleegide abi, kuid meil on vaja ka tsiviilplaneerijaid, kes on kogenud ja oskavad äh, ette võtta tsiviilmissioone. nüüd äh, hanked, ma juba rääkisin varem sellest, et hankemenetlused on kohmakad ega vasta kiirreageerimise vajadustele ega vasta ka äh, tarnekindluse ja info vajadustele. ka see see on juba aastaid olnud võtmeküsimus millega tuleb tegeleda. ja viies väljakutse, mis tundub iseenesestmõistetav, kuid vajab siiski rõhutamist, on see, et meie missioonid ei tohi asendada poliitikat. Äh, missiooni korraldamine ei tähenda seda, et, et võib vabaneda välispoliitikast ja aktiivsest diplomaatiast selleks, et äh, probleemidega tegeleda vastupidi, kui on missioon, see missioon vajab tugevat poliitilist tuge ja see on vajalik meie eesmärkide saavutamiseks. ja lõpetuseks peamine väljakutse on kohaliku poliitilise institutsionaalse omanditunde väljakujundamine, uued institutsioonid siin sõltub palju poliitilisest tahtest ja küpsusest nendes paikades, kus me tegutseme. meie ülesanne on veenda kohalikke ametivõime, et kõik sammud, mida me astume, peavad olema eeskujuks, veenma meie partnereid selleks, et tekkisid kestvad siseriiklikud lahendused. tegutsejatena me ei saavuta seda üksi me vajame ka edaspidi liikmesriikide poliitilist tuge ja Euroopa Liidu institutsioonide tuge selleks, et seda eesmärki saavutada. tänan teid tähelepanu eest ja tänan esimeest selle võimaluse eest teie ees esineda täna. suur tänu, härra direktor. see oli väga ülevaatlik sõnavõtt. kolleegidel on nii struktuurseid kui ka konkreetsemaid küsimusi mulle omalt poolt on kaks küsimust. esimene puudutab kolmandaid riiki, kes osalevad nendes operatsioonides. nagu te ütlesite oma kõne lõpul, ESDP atraktiivsus on oluline nendes piirkondades, kus äh, nad, need aset leiavad, kuid just kolmandate riikide osalus on usaldusväärsuse ja atraktiivsuse märk võib-olla mulle meeldiks, et te selgitaksite pisut rohkem neid menetlusi ja millised riigid osalevad, kolmandad riigid osalevad nendes missioonides ja kas siin võib oodata uusi arenguid ja veel üks küsimus, mis on seotud EULEX-i missiooniga Kosovos. käsuliin on küsimus, mis mind huvitab. politsei, eriti justiitsvaldkonnas me ei ole mitte ainult äh, kohtuaparaadi koolitamiseks seal, kuid meil on ka pädev võim justiitsvallas ja riigis, kus on selline defitsiit justiitssüsteemis, mitte ainult alates äh, üheksakümne üheksandast aastast UNMIK-i äh, ajast, kuid ka juba, juba Jugoslaavia ajal, kus autonoomia oli, kaotati ära äh, ühesõnaga selline, sellise defitsiidi tingimustes eh, sa saad, kui Euroopa Liit saadab prokuröre ja kohtunikke, milline siis on eh, toimiv käsuliin koha peal? kohtunikud ja prokurörid, keda ma olen seal kohanud Kosovos, eh, loomulikult peavad tähtsaks oma iseseisvust, kuid nad tegelevad juba väga poliitiliste teemadega selles kontekstis. kuidas nad toimivad? selles kontekstis, need oleks minu küsimused ja nüüd ma annan, annan sõna kolleegidele. ja Lösing ist mein Name. minu nimi on Lösing. eelmisel komisjoni koosolekul me juba rääkisime tsiviil- ja militaarvaldkonna koostööst. see mõjutab Euroopa Liidu välispoliitikat tulevikus väga tugevalt ja muudab seda. seetõttu on mul ääretult hea meel, et me saame esitada siin täpselt äh, eesmärgistatud küsimusi teile. Te rääkisite oma sissejuhatuses ka sellest, äh, et äh, kuidas on võimalik eristada tsiviilmissioone militaarmissioonidest ja kunagi ei tohi tekkida olukord, kus poliitika on üleliigne. Afganistanis on olukord selline, et mitmed valitsusvälised organisatsioonid äh, oma projektides näevad kriitiliselt äh, seda tsiviil- ja militaarvaldkonna eraldamist. nüüd äh, nõukogu on võtnud vastu otsuse et äh, peadirektoraadid kaheksa ja üheksa, mis äh, tegelevad äh, kriiside lahendamisega, peaksid saama üheks direktoraadiks. kuidas see otsus nüüd tulevikku mõjutab? kas siis on üldsegi võimalik rääkida puhtalt tsiviil äh, missioonidest või on tsiviilmissioonidel tulevikus ka kohustuslikult mingisugune militaarelement küljes? nüüd äh, järgmine küsimus EULEX-i kohta Kosovos. seal on tegemist äh, tsiviilmissiooniga, aga koolitatakse välja ka politseijõude, et äh, võidelda võimalike mässude vastu või, või peaks kasutama sõna ülestõusude vastu, mõnikord on ülestõusud ka sellised ametiühingute ülestõusud, see on natuke keeruline termin. ühesõnaga, minu küsimus äh, nüüd seisneb selles, et äh, kuidas äh, viiakse läbi õppusi NATO-ga, et selliseid ülestõuse või mässusid maha suruda ja kuivõrd äh, siis sellel missioonil on üldsegi äh, tsiviiliseloom või nihkub rohkem selle militaarmissiooni poole juba täna? jätkame küsimustega. härra, suur tänu, tere tulemast, härra direktor. mul on väga hea meel teid siin näha kolm lühikest küsimust. Te mainisite äh, meie töötajate kvaliteedi tähtsust. üks sellega kaasnev küsimus on koolitus. politseikoolitus ühest küljest, see on meie liikmesriikide suutlikkuses, kuid milliseid ühiskoolitusi on olemas? millised lahengud on ühises äh, koolitus kolledžis ja teisalt on ka komisjoni tsiviilkoolitus, mida juba mõnda aega rahastatakse. minu andmetel ükski koolitatud osalistest ei ole veel kunagi käinud ühelgi tsiviilmissioonil, mis on pisut absurdne, kui komisjon inimesi koolitab ja siis nad, siis neid pärast äh, nõukogu nimel missioonile ei saadeta. kas te selgitaksite pisut, mida te sellest mõtlete? minu teine küsimus puudutab äh, planeerimissuutlikkust justiits- ja tsiviilhalduse valdkonnas, kuhu me oleme jõudnud, seda kõike on veel üsnagi vähe, kuhu oled, kuhu olete jõudnud praegusel hetkel? kolmas küsimus on üsna haletsusväärne, et missioonide juhtide seas siiamaani pole ühtegi naist. Äh, mida kavatsete ette võtta? paljudes äh, riikides justiitsmissioonide puhul näiteks äh, üritatakse rakendada meeste ja naiste võrdse esindatuse põhimõtet, kuid antud juhul ei ole seda siin eriti näha. siin tekib usaldusväärsuse probleem pikas perspektiivis. loodetavasti me saame äh, peatselt Lissaboni lepingu ja saab sündima välisteenistus millised on praegu teie plaanid? meie toetaksime rahu kindlustamise, kriisi ohjamise osakonda, kuidas teie sellesse suhtute? Merci, monsieur Erna. suur tänu, härra Hernhauser. jah, herzlichen Dank. suur tänu. minu küsimus on pigem teoreetiline mind äh, painab alati see küsimus, et äh, kuidas on võimalik äh, tõhusalt edastada kohapeal kogutud infot Brüsselile niimoodi, et selle põhjal saaks vastu võtta poliitilisi otsuseid ja see puudutab Euroopa Liidu seiremissioone eriti. kas on õige, et iga päev saadetakse aruandeid ähm, riiklikele üksustele ja kümme minutit hiljem ka äh, Brüsselile, ehk siis kas Brüssel saab infot otse seireinfo kogujatelt või mitte. edasi. seiremissioonid on äh, tsiviiliseloomuga aga kas infot saavad nendelt ka riiklikud luureagentuurid? suur tänu. suur tänu, härra Kirillovi küsimuse, siis ma annan sõna vastuseks. aitäh, esimees äh, härra Kõmelaur, äh, ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida te ütlesite. minu arvates oleks palju tõhusam, kui me pööraksime tähelepanu ühele või teisele riigile, ühele-kahele riigile ja te juhtisite tähelepanu õigesti Afganistanile ja Kosovole. meie ees seisab väga palju tõsiseid probleeme ja mind intrigeerib tõesti see, et USA-s toimub väga põhjalik arutelu selle üle, kuidas Afganistanis edasi minna ja siin meie instituut fraktsioonis, siin Euroopa Parlamendis me justkui äh, nii möödaminnes puudutame mõningaid selle probleemi aspekte. Äh, tõenäoliselt ei ole asi juhuses, et ameeriklased niimoodi käituvad, neil on olnud väga head kogemused Iraagis ja nad vaatavad, kuidas nüüd Afganistani suunal annab edasi minna. uus administratsioon püüab kõike uuesti läbi vaadata, president Obama on äh, Äh, juba andnud teatud lubadused enne valimisi. igatahes nad suhtuvad küsimusse väga tõsiselt. kui me räägime nüüd ainult tsiviilmissioonidest, äh, siis võib-olla peaks vaatama asjadele ka üldises poliitilises kontekstis. minu arvates oleks aeg, et me hakkaksime väga tõsiselt arutama ka kohapeal valitsevat tegelikkust loomulikult tuleb seejuures tugineda erinevate riikide kogemusele Afganistanis. ma ei tea, miks meie Briti kolleegid eriti aktiivselt sellel suunal ei tegutse, sest neil on äh, minevikust kogemusi. üks kõige olulisemaid asju on see, et Afganistanil ei ole tegelikult kunagi olnud tegelikku keskvalitsust. seda on äh, valitsenud klannid ma tooksin lihtsalt ühe näite. väga paljudel juhtudel on tsiviilprojektide rahastamine äh, toonud kaasa sisuliselt Talibani rahastamise. Nende projektide äh, juhid äh, lihtsalt ei leia, näe muud lahendust, kui lihtsalt otsida Talibani poolt kaitset. lihtsalt, see on vajalik lihtsalt selleks, et nad saaksid projekti lõpule viia, see oli lihtsalt üks näide. minu arvates loomulikult me peame missioonid lõpule viima, me ei saa lihtsalt lahkuda. aga me peaksime sellele probleemile palju tõsisemalt lähenema, kaaluma nende tõhusust, isegi kui me selleks peaksime kasutama rohkem vahendeid, aga me peaksime teadma, kuhu me edasi läheme. tänan, härra Kompenova, teil on sõna. Pardon, merci, monsieur le président uh,. Yes, well. jah ma, ma püüan vastata nendele küsimustele selles järjekorras, nagu nad esitati. kõigepealt eh, teie enda küsimused, härra eesistuja. Eh, see töö, mida me teeme, on kahtlemata väga oluline ning kolmandad riigid on meie missioonidesse andnud samuti olulise panuse. augusti lõpus saadik meil on kolmandate riikide poolt lähetatud meie missioonile kakssada inimest. USA on loomulikult kõige rohkem inimesi lähetanud, samuti Türgi, Norra, Kanada on samuti väga olulised partnerid. kuidas asjad arenevad? loomulikult kõik, mida me teeme, on poliitilise komitee poliitilise kontrolli all ja kõik tuleb selle komitee poolt heaks kiita, nemad peavad heaks kiitma kolmandate riikide panuse äh, konkreetsetes piirkondades. kui on saavutatud kokkulepe poliitilises komitees, et me kaasame ka kolmandad riigid, siis meil on äh, eraldi kokkulepped, me paneme paika teatud reeglid äh, ning siis juba lepime konkreetsemates asjades kokku. aga üldiselt me suhtume soodsalt kolmandate riikide osale, osalusse, sellepärast et see, niimoodi saame mitte üksnes personali, vaid ka post, mis võib olla üsna oluline. olukord on riigiti erinev Kosovos ja Afganistanis, meil on kolmandate riikide esindajad samuti Kongos, ja miks mitte suurendada kolmandate riikide osavõtu, näiteks Aafrika riikide osavõtu, sest nende huvi äh, Aafrika missioonide vastu on suur. härra esimees, te küsisite ka käsuliini kohta. EULEX siis eriti selles osas, mis puudutab kohtusüsteemi, siis te juhtisite õigesti tähelepanu sellele, et meil valitseb kohtunike sõltumatuse põhimõte ning see põhimõte eh, ei sobi selle käsuliiniga päris hästi kokku, aga eh, käimas on pidev eh, dialoog Brüsseli EULEX-i missiooni juhi vahel. me peame ühiselt kaaluma vahendite kasutamist, aga lõppkokkuvõttes ma arvan siiski, et pro-, asjade arutamine kohtulik arutamine on selline küsimus, äh, millega peavad tegelema kohtusüsteemis töötavad inimesed. sest kui me lülitame siia ka poliitilise aspekti, siis hakatakse kohtusüsteemi politiseerima, seda me ei sooviks oma koduriikides ja seda ei soovi me, seega ei soovi me seda ka teistes riikides Äh, tsiviil- ja militaarkoostöö kohta esitati väga palju küsimusi, proua Lösing näiteks esitas sellise küsimuse. ma tahaksin siin ühe asja selgeks teha, koostööd tehes äh, me ei äh, muuda oma iseloomu, me säilitame oma identiteedi. Gruusia missiooni puhul näiteks meid on aidatud logistiliselt Äh, strateegilise transpordi osas äh, sõjatandril, aga me peame väga rangelt kinni omaenda missioonide definitsioonist, nendest ülesannetest, mis meie missioonidel on. ja on selge, et sõjaväelastel on väga palju kogemusi missioonide korraldamistel, äh, asjadel on äh, tihtipeale ka sõjaline tahk, nad on äh, tegelenud ka transpordi ja muude asjade korraldamisega. nii et, et me ei saa lihtsalt unustada neid, nende teadmisi, me võime neid kasutada. EULEX-i osas konkreetselt ning selle süsteemi osas, mis meil seal NATO-ga on mässude kontrollimiseks. süsteem on selline, et esimesena reageerib kohalik politsei, kui kohalik politsei olukorraga toime ei tule, siis äh, reageerib EULEX, äh, mobiilseid üksusi saates näiteks ja alles siis, kui äh, pidevalt kasutatakse tulirelvi või nendega võrdväärseid relvi Äh, missiooni vastu, nii et, et äh, see missioon ei suuda enam ennast ise kaitsta, siis äh, reageerib NATO. siiamaani ei ole see osutunud vajalikuks, kuigi mõnikord võib NATO kohalolek olla üsna julgustav minu arvates on äärmiselt oluline saata signaal, et te olete võimelised olukorda kontrollima. kui lubate, siis üks vahemärkus ja samuti tahaksin tänada neid inimesi, kellega meil oli suurepärane koostöö Pristinas. koos me oleme suutnud äh, toime tulla erinevate katsumustega, mis meie ees olid aga me peame silmas ikkagi oma missiooni ja püüame kõigis suundades selle missiooni ülesandeid täita. koolituse osas pean ma tunnistama, et ma ei ole kõige pädevam inimene sellel teemal kõnelema, sellega tegeleb minu kolleeg, aga loomulikult ma olen huvitatud sellest, et inimesed oleksid paremini ette valmistatud kui praegu nagu te ütlesite, on koolitus siiski liikmesriikide pädevuses ja siiamaani liikmesriigid on väga kiivalt äh, hoolitsenud selle eest, et Euroopa Liit ei tungiks nende pädevusse. teistes kontekstides on olemas terveid rida algatusi, nagu Sepol näiteks, see on, tegemist on politseikooliga, kui seda võib niimoodi nimetada, kus äh, mis on muutunud aktiivsemaks ning äh, valmistab ette plaane, kuidas aidata paremini äh, politseinike ettevalmistust missioonide jaoks, on veel teisigi algatusi ja me püüame aidata, kus me suudame. jah. Äh, välisteenistuse koha pealt ütleksin nii palju, et kõik need arutelud Äh, mis on toimunud, on minust justkui mööda läinud. minu jaoks on siin kaks kriteeriumit. Äh, minu jaoks on kaks kriteeriumit. see uus süsteem peaks aitama tagada meie äh, tegevuste sidusust, sellest oleks väga palju kasu ja meil on vaja äh, Äh, suuremat seost poliitiliste jõupingutuste vahel ja nende jõupingutuste vahel, mis on seotud rahastamisega ja, ja siis veel meie tegevuse vahel. Äh, me peame ära kasutama neid mõjutamisvahendeid, mis Euroopa Liidul selles olukorras on. Äh, niimoodi saaksid meie missioonid rohkem mõju avaldada ja minu jaoks on veel üks väga äh, praktiline kriteerium see, et see oleks strukturaalne, mida iganes otsustatakse, peab suutma talle seatud eesmärgid saavutada. loomulikult ma ajan äh, siin praegu tüüpilist riigiametniku juttu, et asi saab korda, kui meil on funktsionaalne struktuur. aga nagu ma ütlesin, ma ei ole otseselt selle teemaga seotud äh, teavitamine. ma, ka see küsimus siin tõstatus, enne kui missioonidele minnakse, siis situatsioonikeskus alati hindab olukorda, hindab, milline on poliitiline julgeoleku olukord, seda arvestab ka poliitiline komitee missiooni käivitamise osas sellest sõltub, milline varustus missioonile kaasa antakse kas teile antakse soomusautot või mitte. nii et, et see kõik sõltub olukorrast ja samuti missiooni käigus me saame äh, pidevalt äh, ülevaateid julgeoleku olukorrast, et me saaksime oma isikkoosseisu kaitsta. meie missioonid annavad aru meile, meil näiteks on äh, selline peaaegu igapäevane äh, Äh, raporteerimise kohustus. Äh, ma ei saa välistada seda ka, et mõned missioonil osalejad võtavad aeg-ajalt ühendust oma äh, riikide valitsustega, on täiesti selge, et liikmesriigid, kes on sinna inimesi lähetanud, tunnevad muret nende pärast, tahavad teada, mis toimub. see on osaks asjade üldisest käigust ning niimoodi saavad liikmesriigid ka infot selle kohta, mis toimub, nad on kaasatud. nii et, et kõigel sellel on ka positiivselt, positiivsed aspektid. ja loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et me hindame olukorda ühtemoodi ja anname sellest ülevaate ühtemoodi. lõpetuseks härra Kirillov, te äh, tõstatasite küsimuse, et kas me ei peaks keskenduma vähematele missioonidele, et meie mõju oleks suurem. Äh, mõnes mõttes ma olen teiega täiesti nõus, aga teis-, teisalt meie missioonid käivitatakse poliitilistel alustel, need peegeldavad liikmesriikide huve me oleme kahekümne seitsme liikmesriigi teenistuses ning kui äh, mingi liikmesriikide rühm on eriti huvitatud teatud piirkonnast, siis äh, võidakse saavutada üksmeelne otsus sinna piirkonda missioon lähetada. ja tihtipeale need liikmesriigid, millel on huvi, eraldavad ka rohkem äh, inimesi selle missiooni jaoks. selline oleks siis minu vastus teie küsimusele. meie ei ole alati olukorra peremehed, meie ei otsusta, millised missioonid käivitatakse, see sõltub liikmesriikide poliitilistest huvidest. sugu on samuti oluline küsimus, ma ei tahaks seda küsimust unustada. tõsi, proua Ratner, et personali sooline tasakaal elanike missioonide puhul ei ole päris õige, kui nii võib öelda mul on siin ees terve rida arve, aga nagu te teate, sõnum on selge. Äh, naiste esindatus on mõnikord, on äh, mõningatel juhtudel väga madal, mõningatel juhtudel natuke parem. Äh, ja näiteks liikmesriigid eraldavad meile personali ja lepinguliste tööliste osas on näitajad võib-olla natuke paremad neljateistkümnest kolmekümne kuue protsendini on meil siis naisi. tegemist on asjaga, mida on väga raske mõjutada. kui meil on võrdsete võimetega kandidaadid, siis me üritame teatud reegleid rakendada näiteks meil on Afganistani missiooni asetäitja, kes on naissoost, aga äh, naisi on tõesti liiga vähe. aga me oleme valmis olukorda parandama. Que... suur tänu, ma lisaksin, et minu kaasmaalane Silvi Pants juhtis justiitsmissiooni Gruusias paar aastat tagasi, kui ma õigesti mäletan meil on viis järgmist küsimust, ma paluksin teil teha lühidalt, et äh, me saaksime ka mõtteid vahetada. Äh, kaks minutit küsimuse kohta ja nüüd proua aseesinaine. mul on kaks lühikest küsimust. üks on seotud politseimissiooniga Bosnia-Hertsegoviinas, mis, nagu ma aru saan, lõpeb sellel aastal. milline on teie hinnang, sellepärast et Äh, Bosnia-Hertsegoviina taotleb viisarežiimi liberaliseerimist ja selle missiooni saavutused on äh, riigi tulemuste hindamisel olulised ning teine on seotud ajaga. mõnikord missioonid on pikemad, paljud missioonid algavad ja jätkuvad, nende mandaat muutub. kuidas on lugu Kongo missiooniga ja Gruusia missiooniga? sellepärast, et Gruusia missioon on saanud uue mandaadi järgmiseks aastaks. Merci, monsieur Galtieri äh,. härra Galtieri. Grazie, io volevo. aitäh. mina tahaksin teada, mida härra direktor arvab äh, kahe tuhande kümnenda aasta sõjalise tegutsemisvõime eesmärkide rakendamise tasemest. eriti sellest, mis puudutab integreeritud politseiüksuste eraldamist. ning me oleme siin rääkinud et oleks soovitav saata missioon ka Somaaliasse, me rääkisime sellest eile. mida teie sellest arvate? ja kas selleks on olemas suutlikkus? aitäh, härra Van Balen järgmisena. Äh, mul on väga hea meel härra Kopenhauerit siin näha ja mul on üks küsimus. nagu ta ütles, kõik puudutab poliitilisi prioriteete. kui vaadata missioone, siis kõik nad ei ole võrdsed, kõige olulisem on politseimissioon Afganistanis ma arvan, et äh, seda toetavad kõik liikmesriikide valitsused, parlamendid, ka meie parlament. ometigi on selle missiooni käivitamine võtnud väga kaua aega ja meil ei ole isegi vajalikku neljasada inimest. kus siis on probleemid? Äh, tegelikult väljaspool juriidilist ja finantsraamistikku on ju ometi võimalik vahendeid leida, kus see probleem siis on? kas te võib-olla valgustaksite meid natukene selles, kus probleemid on ja mida me nendest võiksime õppida tulevisi missioone silmas pidades? aitäh, Lunatšek yes,! Um, mina tahaksin keskenduda kõigepealt Kosovole, ma olen raportööriks äh, Kosovo küsimuses parlamendis ja möödunud nädalal mul oli võimalik vestelda äh, EULEX-i esindajatega. üks asi, mis mulle väga muret teeb ja mille osas tahaksin teie ees ar e-, arvamust kuulda, äh, see politsei protokoll EULEX-i ja Serbia vahel on äh, tekitanud probleeme. kas see on teile tekitanud probleeme? kuidas on see mõjutanud olukorda Kosovos? kõik ütlevad, et see ei olnud väga hea mõte, Eulex pidas läbirääkimisi Serbiaga, Kosovo valitsus oli küll teatud moel kaasatud, algul nad küll eitasid, et nad olid seal kaasatud, hiljem siiski tunnistasid, et olid, aga pidades kogu seda protsessi silmaks, siis mulle tundub, et tulevase koostöö jaoks äh, läbirääkimiste osas näiteks, mis puudutavad tolli protokolli, peaks ka Euleksi menetlus olema läbipaistvam, sellepärast et muidu me võime sattuda ohtu või tekib see oht, et inimesed Kosovos ei toeta Euleksit ja see vähendaks missiooni usaldusväärsust. mida teie sellest arvate, kas te olete seda teemat arutanud ja milliseid menetlusi te näeksite ette, et saavutada suurem läbipaistvus selles küsimuses? teine küsimus läheb pisut kaugemale eh, kui missioonid, on olemas tsiviilmissioonid, aga mulle tundub, et üks probleem, millega me kokku puutume, on see, et niipea kui rahu on jalule seatud, siis algab leppimisprotsess riigis, kus on aset leidnud konflikt. mida me selles osas saame ette võtta? aastaid on juba äh, olnud siin rohelist ettepanek Euroopa rahukorpuse loomisest selleks, et edendada dialoogi äh, kodanike vahel konkreetses riigis. ma arvan, et see on midagi, mida eurooplastena me peaksime toetama. kas teie äh, peaksite seda vajalikuks vahendiks selleks, et äh, edendada leppimisprotsessi? minu viimane küsimus puudutab planeerimissuutlikkust, mille esitas juba tegelikult minu kolleeg. näiteks kohtunikud Äh, enamasti on nendel missioonidel diplomaadid ja politseinikud, mida saaks teha selleks, et äh, suurendada planeerimissuutlikkust just nimelt äh, kohtusüsteemi osas, aitäh. Merci et enfin monsieur Galler. ja härra Kaaler. tänan, härra esimees. sooviksin veel kord liituda küsimusega, mille esit-, viitas üks eelkõneleja, see puudutab äh, just äh, rekruteerimist. meil käis siin hiljuti Rootsi eesistujamaa esindaja ja põhimõtteliselt äh, on liikmesriikidel erinevad praktikad selles valdkonnas, kas tõhus planeerimine ja läbiviimine on üldse võimalik, võib-olla tooksite mõned positiivsed näited selle kohta, millised liikmesriigid suures mahus äh, personali eraldavad ja loomulikult võite nimetada ka neid, äh, kes eeskujulikud just ei ole. edasi, te rääkisite äh, Euroopa pakkumismenetlusest ja hankereeglitest, ehk siis kui tuleb kiiresti reageerida, siis äh, praegused menetlused on liiga aeglased. võib-olla saaksite tuua mõne abstraktse näite minevikust või ka praegusest äh, olukorrast, ehk siis, et kuidas see kõik äh, toimib? meie enda koja eelarve kontrolli komisjon on eriti range kõiksuguste asjade kontrollimisel, nii et meil oleks vaja selle kohta rohkem infot ja nüüd räägiti siin ka planeerimisest ja sellest, et luuakse uus kriisi ohjamis- ja planeerimisdirektoraat. tundub, et siin on asjad natukene nüüd takerdunud, eh, eriti mis puudutab direktori ametisse nimetamist, võib-olla saaksite natukene rääkida sellest, et milline on ajaplaan ja millal me võiks seda ametisse nimetamist oodata? palun, teil on sõna, härra direktor, vastuseks. tänan, härra esimees kõigepealt Bosnia kohta. proua Nikolai esitatud küsimus. oma missiooni käigus me keskendume organiseeritud kuritegevusele järgmise kahe aasta jooksul. politseireform on meie üks prioriteet. see on pikaajaline keeruline protsess ma usun, et me peaksime keskenduma tõesti oma professionaalsele panusele. mina ei ole õige inimene rääkima viisakohustuse kaotamisest ja mis puudutab äh, organiseeritud kuritegevust, siis selle vastu võitluses on saavutatud edu. korrakaitseametkondadel on võimekus äh, tulla toime põhilise kuritegevusega me üritame aidata neid ka keerulisemate kuriteoliikidega toimetulemisel, aga arenguruumi loomulikult on narkokuritegevus, inimkaubandus, valeraha tootmine, need on äh, teemad, mis on endiselt väga keerulised. ja me igal juhul üritame aidata Bosnia-Hertsegoviinat Euroopale lähenemisel oma tööde käigus aitame neil täita ka viisakohustuse kaotamiseks vajalikke kriteeriume, kuigi meie töö ja viisade kaotamise vahel ei ole otsest seost. mis puudutab äh, ülejäänud äh, kaht missiooni, millest te rääkisite, Gruusia ja Kongo Demokraatlik Vabariik, siis mõlema missiooni mandaati on pikendatud kahekümne kümnenda aasta keskpaigani. siis tuleb otsustada nende missioonide tuleviku üle ja see otsus sõltub suuresti poliitilisest olukorrast. praegu on veel liiga vara öelda, millist nõu me anname ja loomulikult ei ole me ainsad nõuandjad, kolleegid nõukogu sekretäriaadist tegelevad ka spetsiifiliselt nende küsimustega ja nende nõuannetega tuleb arvestada. samuti annab nõu äh, see direktoraat, millele siin mitu korda juba viidati kui me paneme tsiviil- ja militaarplaneerimise kokku kontseptsioonide varajases väljaarendamisfaasis, siis äh, eeldatakse siiski, et tsiviil- ja militaarmissioonid säilitavad kaks erinevat käsuliini, see ei muutu. mis puudutab nüüd neid äh, peaeesmärk riike, siis on äh, mul siin keeruline rääkida sellest teemast, me peame arvestama aktuaalse reaalse olukorraga. peame loomulikult äh, võtma tarvitusele meetmed, mis aitavad meil kiiremini personali värvata ja see teema sõltub paljuski sellest, kas liikmesriigid on valmis eraldama personali ja finantseerima nende saatmist missioonile. ja nüüd esitati ka EUPOL-i kohta küsimus kolleeg Van der Baalenilt NATO-l on samuti probleeme militaarpersonali leidmisega, nende varustamisega, aga mis puudutab politseimissiooni, siis äh, me oleme seal esindatud ja oleme silmitsi mitmesuguste riskidega. meie missioonid äh, kestavad ühe aasta ja kuidas nüüd öeldagi, meie ei olnud esimesed, kes Afganistani jõudsid, mitmes liikmesriigid olid enne meid kohal, nad on endiselt seal ja laiendavad oma tegevust ja saavad toetust rahvusvaheliselt üldsuselt. EUPOL-i roll Afganistanis äh, seisneb sellises ühise pingutuse tegemises ja see täiendab seda, mida teevad liikmesriigid. samas äh, mõningates teistes olukordades, äh, mõningates teistes piirkondades oleme meie jällegi ainsad tegutsejad. ja siis liikmesriigid saavad toetada ainult meid, aga Afganistanis nad võivad valida, et kas nad tegutsevad omaette eraldi või toetavad EUPOL-i loomulikult on ka NATO koolitusmissioon tulemas, mis keskendub äh, politsei jõududele ja teeb ilmselt sama, mis meie oma missiooniga. see omakorda tähendab seda, et osa liikmesriike panustavad äh, NATO missioonile ja ei saa meile nii palju vahendeid eraldada, see on reaalne olukord, võib-olla kuue kuu pärast meie olukord paraneb ja meil on rohkem võimalusi, aga praegused olud on sellised, nagu nad on. nii et võib-olla me seda neljasaja inimese eesmärki kohe ei saavuta, aga hiljem igal juhul meiepoolne surve selles osas jääb alles. kolleeg Lunatšeki küsimus Kosovo kohta ma ei saagi midagi rohkemat lisada, kui te juba teate, olete seal isegi käinud. mis puudutab nüüd äh, konsultatsiooni teemat, siis me üritame niivõrd palju kui võimalik äh, viia läbi laialdasi konsultatsioone, nüüd äh, seoses politseiüksustega on võetud vastu poliitiline otsus tuleb arvestada sellega, et me oleme nagu kahe tule vahel. kui konsulteerida Belgradiga, siis saad ühte nõu, kui Pristinaga, siis äh, teist nõu. nii et konsulteerimine tingimata ei lahenda olukorda, tuleb leida hoopis selline lahendus, mis toimib ja mida mõlemad osapooled ähm, välja kannatavad täielikult äh, meelepärane see ei ole arvatavasti mõlemale, nii et äh, tuleb äh, rakendada sellist tervet mõistust, et leida mingi kompromiss. mis puudutab politsei protokolli, siis see oli väga politiseeritud teema just Pristina poolt. ja minu arvates ei olnud see päris mõistlik politseiprotokoll on vajalik ja Pristina peaks seda tervitama. seda tõlgendati kui suveräänsuse ründamist ja minu arvates äh, oli see selle protokolli vääriti tõlgendamine. nüüd äh, see teema on äh, ammendunud seda on öelnud ka Pristina ametivõimud, liigume edasi ja üritame oma tööd normaalses atmosfääris jätkata. nüüd ähm, härra Kaaleri küsimuse juurde liikmesriikide panuse kohta. ma ei tahaks äh, siinkohal küll äh, nimetada negatiivseid näiteid, ma ei usu, et nad selle üle väga rõõmsad oleksid. on riike, mis annavad väga suure panuse ja ma olen neile väga tänulik. mõnikord, kui arvestada panust äh, rahvastiku arvu kohta, siis on võimalik äh, välja arvestada selline protsent suurte ja väikeste liikmesriikide erinevused tulevad välja kui äh, mõni liikmesriik panustab vähe, siis me üritame algatada konsultatsioone ja veenda neid panustama rohkem. on ka väga positiivseid näiteid äh, liikmesriikide kohta, kes on investeerinud palju tsiviilmissioonidesse, kellel on omad äh, riiklikud strateegiad, aga väga vähesed riigid kahekümne seitsmest on välja töötanud need riiklikud strateegiad. enamikel veel need strateegiad rakendunud ei ole. näiteks politsei äh, valdkonnas äh, on äh, just olukord selline, et äh, tekib äh, lähetusele saatmisega probleeme politseinike äh, hulgas. ja nüüd äh, hangete juurde see on valdkond, millest ma rääkisin ka eelmisele parlamendi koosseisule, see on endiselt selline murepunkt. toon teile kaks näidet, üks on äh, hästi teada, see puudutab EUPOL-i missiooni staatust äh, Afganistanis, algus lükkus edasi, sest et varustust äh, me ei saanud, tavaliselt võtab hange aega kuus kuni kaheksa kuud ja personal ei saa asuda enne tegutsema, kui varustust ei ole, nii et see on negatiivne näide. ja nüüd Gruusia juurde et üle saada sellest kuue kuni kaheksa kuulisest äh, menetlusest äh, on nüüd äh, Euroopa Komisjon valinud välja ühe tarnija, kellega on sõlmitud leping, aga me sattusime olukorda, kus see tarnija ei olnud võimeline meile mida, midagi tarnima, nii et meil tekkis täielik julgeoleku probleem ja meil tekkis ka tundliku teabe kaitse probleem. nii et äh, hankereeglid äh, tuleb põhjalikult äh, läbi vaadata. meil äh, tuleks äh, kindlasti pöörata tähelepanu tarnekindluse ja infoturvalisuse probleemidele. minu poolt kõik nüüd, tänan. suur tänu, härra direktor suur tänu teie vastuste eest. ma loodan, et meil avaneb võimalus teid taas kord näha meie allkomisjonis. ja mina sooviksin, et tulevikus missioonide juhid võiksid teiega kaasa tulla, arvestades kolleegide huvi. oleks näiteks EULEX-i missiooni juhti huvitav näha ka Afganistani missiooni juhti, sest äh, need on küsimused, mis järjest rohkem meile huvi pakuvad, kui te olete nõus, siis me võiksime arutada, kuidas seda teha. igal juhul oleks hea meel näha teid siin taas ja arutada konkreetseid missioone. suur tänu! Bien, nous allons reprendre nos, nos travaux. tuleme siis tagasi meie töö juurde, mul on väga hea meel tervitada siin Jamie Sheed, kes on äh, poliitika planeerimise eest vastutav direktor NATO peasekretäri kantseleis. Te olete ka juba varem esinenud meie allkomisjoni ees eelmisel ametiajal ja meil on olnud ka pidevad sidemed NATO-ga me jätkame, ma arvan, sellis-, seda koostööd. NATO on meie priviligeeritud partner kriiside ohjamisel ning meie kahe organisatsiooni koostöö peab jääma endiselt prioriteediks, eriti sellistes äh, operatsioonipaikades, kus me koos tegutseme, Kosovo, Afganistan, millest me just rääkisime härra Klompenhaueriga Te olete olnud tunnistajaks nendele suhetele, kuid ka NATO sisestele arengutele juba aastaid. seega me ootame täna teilt selgitusi selle kohta, kuidas NATO on muutunud, millised on viimased NATO sisesed arengud, kuidas on arenenud suhted Euroopa Liiduga ning muidugi strateegilise kontseptsiooni läbivaatamine, mis meid huvitab vägagi annan teile kohe sõna. Äh, esimees, aitäh selle väga lahke sissejuhatuse ja tutvustuse eest, ma kõnelen oma emakeeles, see on kokni äh, inglise keel. ma loodan, et see on allkomisjoni liikmetele vastuvõetav, sest et äh, siis ma suudan kolm korda nii palju öelda minutis kui siis, kui ma räägin näiteks prantsuse keeles. niisiis veel kord suur aitäh selle kutse eest siia Teil on õigus, tegemist ei ole esimese korraga, kui mul on äh, võimalus esineda siin allkomisjonis ning ma mäletan väga hästi, kuidas ma äh, tutvustasin äh, oma ideid siin, kui seda komisjoni juhtis härra Voogau, inimene, kes tegi väga palju selleks, et NATO-t ja Euroopa Liitu lähendada ning andis NATO-le võimaluse sageli siia tulla ja selgitada, mis on juhtunud ning ma olen väga tänulik, et teie juhtimisel te jätkate seda traditsiooni. ja selle eest me oleme teile väga tänulikud, NATO ja Euroopa Liidu suhted, nagu kõik teavad, seal on olnud tõuse ja mõõnu, aga üks asi, mida ma võin öelda, on see, et Euroopa Parlament äh, sellest äh, hetkest saadik, kui me omavahel suhtlema hakkasime, on alati olnud esirinnas, on olnud valmis NATO-t ära kuulama ning on äh, avaldanud survet selleks, et Euroopa ja NATO, Euroopa Liidu ja NATO suhted oleks nii tihedad kui võimalik. ma loodan, et äh, nüüd siin on äh, palju uusi saadikuid, parlament on just uuesti ametisse valitud, mul on väga hea meel näha siin ka vanu tuttavaid, aga ka uusi saadikuid. ja ma, ma loo-, tahan öelda, et me oleme alati avatud äh, teiega suhtlusele. Te tahtsite, et ma räägiksin strateegilistest kontseptsioonidest, aga kõigepealt tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et me tahame Euroopa Liidu äh, kaasata väga tihedalt meie strateegiliste kontsept-, sanktsioonide väljatöötamisse. Euroopa Liit on seda juba kaks korda teinud. Euroopa Liit on teinud koostööd äh, meiega oma julgeolekustrateegia vallas ja me saame tugineda nendele headele kogemustele ja me tahaksime seda koostööd äh, kasutada ka selleks, et kahte institutsiooni veelgi lähendada ja ma tean, et proua Albright ja tema ekspertide rühm sooviksid väga, et oleks võimalik, teil oleks, et neil oleks võimalik teiega koos maha istuda, et ma saaks, et me saaksime teile küsimusi esitada, kuulata ära teie seisukohti. ma võin juba praegu öelda, et ma äh, loodan, et proua Albrighti eksperdid äh, külastavad Brüsseli detsembri keskel ja ma loodan, et me saaksime siis, me saame siis ka kohtuda, äh, loomulikult mitteametlikult, aga see kohtumine oleks kahtlemata mõlemale poolele huvitav. härra esimees, ma näen juba, et te olete väga äh, organiseeritud inimene, erinevalt minust. Te esitasite mulle terve rea küsimusi Äh, ilmselt selleks, et ma niisama äh, udutama ei hakkaks ja teema raames püsiksin ja ja juhuks, kui esimees teile neid küsimusi eelnevalt välja ei jaganud, kõigepealt te küsi-, palusite, et ma räägiksin NATO doktriinist ja laienemispoliitikast, teiseks äh, selles, selle kohta, kuidas on lugu Afganistani missiooniga, siis kuidas on lugu NATO sõjalise suutlikkusega kas äh, need äh, tuginevad põhiliselt liikmesriikide suutlikkusele, kuidas on suhted Venemaaga, see on väga päevakajaline teema äh, praegune olukord ja, ja tulevased väljavaated Euroopa Liidu NATO suhetes ja lõpuks strateegiline kontseptsioon. tegemist on üsna pika nimekirjaga ja ma tean, et parlamendisaadikutele meeldib ka rääkida ja mitte ainult kuulata ja seega ma püüaksin neile küsimustele vastata nii lihtsalt, kui suudan ja pärast seda ma olen siin ja te saate mulle esitada küsimusi kõige kohta, mida soovite ja ma annan oma parima, et neile vastata. kõigepealt NATO doktriin. mina ei usu, et me peaksime hakkama vaatama liidu tulevikule ja ja NATO-t kusagil uuesti leiutama, otsast peale alustama looma mingi uue organisatsiooni kahekümne esimese sajandi jaoks. täpselt nagu Euroopa Liit, nagu mis tahes muu rahvusvaheline organisatsioon, on NATO muutunud pidevalt, ta on seda teinud viimased kakskümmend aastat. ma usun, et see, kuidas NATO ennast hetkel määratleb, on üldiselt vastuvõetav kõikidele liikmesriikidele ning seetõttu NATO liikmesriigid ei soovi läbi viia mingeid väga põhjalikke muutusi. küsimus, küsimus on selles, kuidas me saame panna olemasolevad struktuurid paremini toimima, tegeleda probleemidega tõhusamalt ja mitte selles, kuidas uut allianssi luua ma arvan, et kõigepealt on üksmeel selles osas, et artikkel viis kollektiivkaitse on NATO kõige peamine ülesanne asjaolu, et hetkel ei ole äh, ühtegi nähtavat äh, objekt, ohtu, mis võis kaasa tuua äh, artikkel viie käivitamise, ei tähendaks seda, et see artikkel oleks liikmesriikidele vähem oluline. me elame maailmas, kus ohte ei saa tihtipeale ette prognoosida, tihtipeale see, mis juhtub me,, üllatab meid. me oleme seda kogenud viimase kahekümne aasta jooksul ja seetõttu ma usun, et see strateegilise kontseptsiooni õppus tõepoolest kinnitab, et artikkel viis on NATO nurgakiviks ja me ei pea seda võtma tõsiselt mitte üksnes paberil, vaid olema valmis äh, ka oma kaitseplaanides ja sõjalise suutliku ettevalmistamisel, et me suudaksime artiklit viis ellu rakendada, kui selline juhus peaks tekkima. kui te täna televiisorit vaatate, kui te näete NATO-t Afganistanis või Iraagis või Af-, Aafrikas või Äh, Adeeni lahes, siis äh, ka Euroopa Liidu äh, esindajad on paljudes nendes kohtades ja see ei pane, peaks teid panna uskuma, et NATO ei ole enam Euroopa regionaalne organisatsioon ja on kuidagi kolinud üle ja muut-, muut-, on kuidagi muutunud globaalseks alliansiks me tahame tegutseda globaalselt seal, kus meie liitlaste huvid seda nõuavad aga alliansi Euro-Atlandi fookus ei ole kuhugi kadunud. nüüd teiseks ma ei näe mingit võimalust, et mõni NATO liikmesriik tahaks üksmeele põhimõttest kõrvale kalduda. NATO osaleb üha ohtlikemas missioonides Afganistan, äh, selle missiooniga on ka, käinud kaasas väga paljud ohvrid ning äh, iga riik saab aru, et tal on õigus otsustada ise nende missioonide üle ja teised ei saa talle mingit otsust peale suruda ja sundida oma sõdureid ohtu saatma ja sellistes tingimustes on see, see konsensus veelgi olulisem konsensus on hea ka NATO jaoks, see küll tähendab seda, et meil on väga keerulisi arutelusid, sest kõik peavad nõus olema, enne kui me saame otsuse langetada. aga see tähendab ka seda, et kui otsus on kord juba langetatud, siis see üksmeel püsib, need riigid, mis leidsid, et ne, ne, enne nõusoleku saamist äh, peab nendega täielikult konsulteerima, on äh, väiksema tõenäosusega võtavad oma väed NATO missioonidelt ära. ja me oleme tõesti suutnud äh, kõiki oma liitlasi alati äh, kaasata, peasekretär juhtis sellele tähelepanu Washingtonis kaks päeva tagasi, öeldes, et kakskümmend kolm kahekümne kaheksast liitlasriigist on Afganistanis kandnud inimohvreid äh, ja seega solidaarsuspõhimõte on tõesti selline, mis muutub üha olulisemaks, aga ilma konsensuseta solidaarsust ei ole võimalik äh, saavutada, nii et, et need kaks asja on omavahel seotud ja ma ei usu, et sellest keegi taganeks. kolmandaks, äh, laienemine. Äh, NATO uks on avatud. ma võin prognoosida, et ka edasisi laienemisi tuleb ette. me oleme juba andnud lubadusi Ukrainale, Gruusiale, et nad saavad ühel päeval NATO liikmeks. me on, meil on olemas liikmelisuse tegevuskava eh, endise Jugoslaavia Vabariigi Makedoonia jaoks, eh, mis oli liitumisele väga lähedal. Eh, lahendada oli veel mõned kahepoolsed küsimused, meil on mitmed Balkani riigid, Montenegro, Bosnia, kes sooviksid samuti liituda liitumisprotsessi alustada. nii et, et äh, meil on äh, palju tegelikke ja potentsiaalseid liikmekandidaate Euro-Atlandi piirkonnas ning loomulikult ei saa nad liituda enne, kui nad on valmis ning enne, kui NATO on valmis neid vastu võtma. aga kahtlemata see liikmelisuse dünaamika ei kao mitte kuhugi lõpetuseks, kui rääkida doktriinist, siis mina ennustaksin seda, et NATO on organisatsioon, mille lisandväärtus rahvusvahelisele üldsusele on tema suutlikkus eh, saata eh, sõja, sõjalisi jõude teatud piirkondadesse. meist ei saa tsiviilasjade organisatsioon. Eh, NATO ei hakka dubleerima seda, mida teeb Euroopa Liit humanitaarabi vallas, politsei, tsiviilmissioonide vallas ma tulen selle teema juurde hetke pärast tagasi. me tahame olla Euroopa Liidu partneriks, me tahame omada juurdepääsu nendele olulistele äh, varadele stabiliseerimise äh, missioonide käigus, aga ma ei leia, et NATO peaks hakkama dubleerima Euroopa Liidu tegevust. tegelge sellega, mida te ka te oskate teha, jääge oma liistude juurde ning ma arvan, et NATO puhul tähendab see, et me kasutame ära oma suutlikkust äh, ja selle mobiilsust. loomulikult me peame seda tegema mitmekesisemalt kui võib-olla siis, siis kui NATO asutati äh, viimase paari aasta jooksul on äh, NATO ette võtnud väga palju erinevaid operatsioone. Äh, me oleme tegelenud mereväe embargodega, lennuoperatsioonidega, koolitustega, me oleme isegi osalenud humanitaarabiooperatsioonis Kashmiris kahe tuhande kuuendal aastal me äh, viisime ellu suure rahumissiooni äh, Kosovos ja Bosnias, samuti tegutseme Afganistanis, nii et, et me peame oma sõjajõude kasutama mitmekesisemal moel. aga sisuliselt on ikkagi NATO sõjalise suutlikkuse läkitamise organisatsioon, organisatsioon, me saadame relvajõude sinna, kus alliansi huvid seda nõuavad ja niimoodi anname oma panuse rahvusvahelisse julgeolekusse ja stabiilsusesse Eh, nii palju siis NATO eh, doktriinist ja laienemispoliitikast. teine küsimus ja tegu on justkui eksamiga, kuidas mul läheb, olen ma B miinus ära teeninud või? niisiis teiseks eh, Afganistani missioon ja piraatlus. kõigepealt Afganistan, olgem ausad, keegi NATO-s ei ütleks teile, et tegemist ei ole äärmiselt raske ja nõudliku missiooniga, mis äh, on võtnud kauem aega, kui inimesed arvasid, kui siis, kui NATO esimest korda väed Kabuli saatis kahe tuhande kolmandal aastal. meie ees seisavad väga suured väljakutsed, väga hästi organiseeritud ja rahastatud mässulised me peame arengu ja julgeoleku küsimustega paralleelselt tegelema, samuti me peame kaasama Pakistani, et Pakistan saaks mängida stabiliseerivat rolli. ja me peame äh, ühendama need vahendid, mida me anname sõjalistele missioonidele ja mida läheb vaja selleks, et afgaane koolitada, afgaani politseid koolitada me peame tegema palju rohkem selleks, et meil oleks nõndanimetatud kõikehõlmav lähenemine, tegema seda koos teiste rahvusvaheliste partneritega. ka Euroopa Liidul on siin roll mängida, sest et Euroopa Liidul on oma missioon Afganistanis, mis keskendub põhiliselt politseialasele koolitusele. see on äärmiselt oluline, see aitab täita julgeolekuvaakumit ja meil on vaja sellist kõike, sest eh, me ei peaks eh, kordama juba seda, mida keegi teeb, vaid me peame tõesti tegema seda, mida koha peal on vaja, me peame paika panema ühised prioriteedid, me peame üksteist toetama ning läbi viima ühisoperatsioone ja muud sellist. loomulikult võib väita, et oleks olnud väga hea, kui me oleksime suutnud äh, suure koolitusprogrammi ja äh, sellise kõikehõlmava lähendus, lähenemise paika panna juba alates kahe tuhande kolmandast aastast ja mitte alles täna, keset äh, kõiki neid strateegilisi läbivaatusi ja hinnanguid, aga me oleme selles punktis, kus me oleme NATO jaoks on ainuke elujõuline lahkumisstrateegia mandaadiga nõndanimetatud afganiseerimine, see tähendab siis äh, volituste üleandmine Afgaani valitsusele, et nad ise suudaksid tagada julgeoleku ja me oleme juba afgaanidele mõnedes piirkondades saanud äh, need volitused üle anda. Äh, kaitseministrid, kui nad paari päeva pärast Bratislavas kohtuvad, arutavad ka muid üleminekufaase, see ei saa küll toimuda kohe, aga meil peab olema elujõuline lahkumisstrateegia ja ärge ajage siis seda lihtsalt minema jooksmisega segi. me, me kõik peame aru saama, kõik need riigid, kes missioonis osalevad, et Afgaanis, Afganistanist lahkumine toob kaasa rohkem ressursse lühikese aja jooksul. me, mida varem me tahame sealt lahkuda, seda rohkem me peame missioonile praegu vahendeid eraldama Eh, selleks, et me saaksime eraldada vahendeid koolitusele ja tõesti, et Afga-, afgaanid saaksid oma valitsemist parandada. Eh, nii et, et mingit eh, imerohtu siin Afganistani puhul ei ole, aga ma arvan, et me peame avalikkusele ka meelde tuletama, miks see missioon on oluline ning millised oleksid tagajärjed, kui me lihtsalt äh, laseksime äh, Talibanil jälle Kabulis võimu enda kätte võtta, äh, kui nad, nii nagu nad tegid enne kahe tuhande esimest aastat, piraatlus. tegemist ei ole tegelikult NATO ülesandega samamoodi nagu Afganistan on, sellepärast et piraatlusega Adeni lahel tegutsevad väga paljud osapooled Äh, on olemas Euroopa Liidu missioone äh, ja need missioonid on tihtipeale paremini varustatud kui NATO missioonid, mis puudutab näiteks luureandmeid, äh, õhusuutlikkust ning ka juriidilisi kokkuleppeid selliste riikidega nagu Keenia näiteks, mis näevad ette siis näiteks kinni püütud piraatidega ümberkäimist ja nõnda edasi. NATO ei saa siin Euroopa Liitu asendada, sugugi mitte, aga meie roll saab olla täiendav. ma usun siiski, et piraatlus on huvitavaks näiteks selle kohta, kuidas Euroopa Liit ja NATO saavad tihedamalt koostööd teha, sellepärast esimest korda me, meil on ühine staap Northwoodis Ühendkuningriigis, kus NATO komandörid äh, istuvad siis kõrvuti Briti komandöridega, kes juhivad Euroopa Liidu missiooni ja veel piraatlusest rääkida, siis ma arvan, et et selline lähenemine NATO ja Euroopa Liidu vahel on oluline, me ei konkureeri äh, samade laevade või samade varade pärast. Äh, me, on väga oluline, et me lihtsalt äh, ei hakkaks üksteise tagant varastama, me lihtsalt kasutame ära neid äh, vahendeid, mida äh, võib-olla ei ole eriti palju, eriti äh, võib-olla siin Euroopa Liidus, sest Euroopa Liit on osalenud paljudes mereväeoperatsioonides. nii et, et see, mida me teeme, peab olema teineteist täiendav. nüüd küsimus number kolm, meie suutlikkust. Euroopa Liidul ei ole piisavalt suutlikkust ja meil ka mitte. asi on väga lihtne meie operatsioonid nagu Euroopa Liidu operatsioon Tšaadis või NATO operatsioon Afganistanis on näidanud, et samad probleemid tekivad mõlemas institutsioonis, transpordilennukid, helikopterid, meil ei ole satelliitluuresüsteeme, insenervägesid, vägede loomise protsess on suhteliselt aeglane, rahastamine on keeruline ja ning praegune finantskriis, äh, kaitse-eelarve vähenemine, see ei, kõik ei võimalda meil ressursse just raisata, NATO ja Euroopa Liit mõlemad kannatavad selle läbi, et me oma vägesid lihtsalt ei saa saata sinna, kuhu vaja. kui Lord Robertson oli NATO peasekretär, siis äh, ta tihtipeale tõi statistilisi andmeid nende väga väikeste protsentide kohta äh, äh, kui vähesed Euroopa Liidu väed on tegelikult koolitatud ja neid saab kohe saata lahingupiirkonda. samuti on probleeme juurdepääsu infrastruktuuriga ja nõnda edasi. Äh, Robertson ei ole juba pikka aega Brüsselis, aga see analüüs, mille ta esitas, peab ka täna paika meil on mõlemas organisatsioonis vaja teha kahte asja. kõigepealt me peame hoolitsema selle eest, et meie liikmesriigid oma riiklike kaitsekavade ettevalmistamisel pööraksid tähelepanu Euroopa Liidu ja NATO nõudmistele. seda esiteks ja teiseks Äh, me peame leidma sünergiat, me ei tohi dubleerida äh, üksteise arenguprogramme ja me peame vaatama, millistes valdkondades me saame säästa, äh, kui me asju koos teeme. üks praktiline näide, näiteks koolitus, Euroopa lahingurühmade koolitus, seda saaks teha koostöös NATO reageerimisjõududega see ei vähendaks mitte mingil määral kummagi institutsiooni sõltumatust neid äh, jõudusid kasutada nii, nagu nad vajalikuks peavad, aga mis puudutab äh, õppusi, koolitust, siis siin oleks võimalik äh, säästa, kui meil oleks sünergilisem lähenemine. ning loomulikult me peame hoolitsema selle eest, et need väed mis meil on, äh, on mõlema organisatsiooni kasutada, isegi kui nad on nimeliselt ühe või teise organisatsiooni kontrolli all. näiteks NATO on kahel korral ära kasutanud Eurocorpsi. me oleme kasutanud nende staapi oma operatsioonideks. Äh, Hub to Schäfer, kes ka hiljuti ametist lahkus, tegi ettepaneku, et NATO peaks olema valmis ka oma transpordivahendeid jagama, loovutama näiteks Euroopa Liidu missioonidele. Soome ja Rootsi, kes ei ole NATO liikmesriigid, juba osalevad osades sellistes äh, ettevõtmistes. nii et, et ka sellele tuleks tähelepanu pöörata. siin on kahtlemata olemas koostööruum, kui me püüame leida säästlikke ühiseid suutlikkusi. Äh, mida veel? Venemaa, nii, läheme edasi. ma arvan, et äh, paljud teist, kes äh, siin äh, Brüsselis olid, panid tähele peasekretär Rasmusseni kõnet möödunud nädalal ja kui ma täna siia tulin, toimub parajasti NATO ja Venemaa nõukogu kohtumine NATO peakorteris. loomulikult me soovime häid suhteid Venemaaga. üks asi, mida me võib-olla kahetseme, kui ligineb Berliini müüri kahekümne, langemise kahekümnes aastapäev, on see, et väga paljud meie unistused on tä-, tõeks saanud, meil on eraldamata rahulik integreeritud Euroopa, aga Venemaa on ikkagi veel selline riik, mis ei ole rahul suhetega NATO-ga või Euroopaga ning me ei ole veel loonud sellist Euroopa julgeolekusüsteemi, kus Euro Venemaa ennast muretult tunneks. nii et, et meil on ikka veel vaja tööd ära teha ja ma arvan, et Berliini müüri langemise kahekümnes aastapäev on väga hea stiimul eh, panemaks meid mõtlema, mida me nüüd teha saame, kuidas me saame Venemaad endale lähendada, see oleks hea NATO-le, sellepärast et koostöö Venemaaga aitaks eh, lahendada selliseid küsimusi nagu äh, energiavarustus, äh, relvade levik, äh, terrorism. NATO-l on kõigi nende probleemide lahendamiseks Venemaa vaja näiteks kui me, kui me hakkasime läbirääkimisi pidama transiiditeede üle Afganistani, Venemaa äh, koostöö teeb julgeolekuprobleemide lahendamise kergemaks ja me peame seda koostööd jätkama. siiski nagu peasekretär Rasmussen ütles, rääkides väga siiralt, me peame Venemaale äh, välja ütlema äh, selgelt, kuna või millal me nendega nõus ei ole. ja meil ei ole õnnestunud kuni siiamaani äh, Venemaaga luua sellist probleemi, kus meil, sellist lähenemist, kus meil võivad olla erimeelsused, aga suhted siiski mitmeks kuuks lihtsalt ei külmu me saaksime edasi teha koostööd nendes valdkondades, kus me soovime koostööd teha, samas oleme teises äh, küsimustes eriarvamuses. ja Venemaa kasutab näiteks NATO, äh, Venemaa Nõukogu selleks, et öelda, mis neile NATO juures ei meeldi ja me peaksime vaatama, kuidas oma suhetes keskenduda positiivsele küljele ja mitte alati negatiivsele küljele. mina leian, et tead-, avatud äh, süsteem tuleb leida, kus me saame venelasi äh, rahustada, et me tegeleme nende muredega Euroopa julgeoleku osas, me ei ignoreeri neid muresid. see on see nõndanimetatud Medvedevi plaan, uuendatud Euroopa julgeolekuleping me, me ei tohi lihtsalt äh, äh, väita, et meie jaoks on asi lõpetatud, me peame tegelema nende probleemidega ja Venemaad rahustama. aga samas Venemaa sellise dialoogi eest peaks vastutasuks äh, olema valmis tegema praktilist koostööd NATO-ga piraatluse küsimuses, merepäästeoperatsioonides, sõjaväeõppustes, terrorismialastes aruteludes, kus mõlemale poolele võiks sündida kasu Äh, äh, meil oli just peasekretärile kohtumine äh, minister Lavroviga ja venelastele meeldisid mõned ideed, mis ta välja pakkus, rohkem koostööd Afganistani raketikaitse osas, ühine ohtude hindamine, et näha, kus me oleme samal arvamusel, kus eriarvamusel ja ma loodan, et järgnevate kuude jooksul see töö areneb. mida arvata Euroopa Liidu ja NATO suhetest? on teil paar tundi aega, kas ma annan lühi-, esitan lühikese versiooni või pika versiooni? tõenäoliselt soovite lühikest versiooni. niisiis ma üritan anda endast parima, tegemist on väga keeruka teemaga äh, lühidalt kokkuvõttes ma arvan, et meil on praegu hea võimalus äh, NATO-t äh, ja Euroopa Liitu lähendada, me ei räägi küll nende organisatsioonide liitmisest, Äh, ma pean siin silmas äh, konkreetseid tegevusi, Euroopa Liit on NATO-st väga erinev, keegi ei eita seda, Euroopa Liit läheb julgeolekust palju kaugemale, samas NATO tegeleb põhiliselt julgeolekuga, aga neid kahte organisatsiooni saaks ometigi lähendada. Äh, ma väga loodan ja ma räägin siin isiklikust vaatevinklist aga ma väga loodan, et Lissaboni leping ratifitseeritakse peatselt ning jõustub, sellepärast et ma usun, et see annaks Euroopa Liidule mitte üksnes uusi vahendeid ühise välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas, mis võimaldaks Euroopa Liidul ka paremini suhelda NATO-ga diplomaatilises ja bürokraatlikus mõttes, aga see annaks Euroopa Liidule ka tunde, et ei ole enam vaja sissepoole vaadata, uus süsteem on paigas ja Euroopa Liit hakkaks äh, laiemalt väljapoole maailma suunas vaatama. ja me oleme, Prantsusmaa on ka nüüd NATO integreeritud sõjalise struktuuri tagasi pöördunud ja see tähendab, et praegu ei näe ükski riik mingit vastuolu tugeva Euroopa ja tugeva transatlantilise partnerluse vahel Eh, meil on vaja mõlemat ning ma arvan, et eh, see on ka võimalus. Eh, täna tuleb meeles pidada seda, et üks NATO kõige olulisemaid sõjaväelisi juhte, NATO strateegiline juht on praegu Prantsuse õhuväe kindral. nii et, et kui ja kui meil olid äh, kahtlused äh, aktiivse välis- ja julgeolekupoliitika kohal, need, need kahtlused on ka USA poole pealt nüüd kadunud. Äh, Ameerika on aru saanud, et nõrk Euroopa on halb USA-le ja halb NATO-le. NATO ei saa kõike teha. NATO tegutsemisvõimel on piirid ning mida aktiivsem on Euroopa Liit, seda Äh, parem on see ülemaailmsele julgeolekule. ma tahan öelda seda, et millised ei olnud ka need mineviku arutelud, äh, kas tugev Euroopa tähendab NATO lõppu, ma arvan, et nende aruteludega me oleme nüüd ühele poole saanud. julgeolekuprobleeme on piisavalt, et meile mõlemale jätkuks. ma arvan, et äh, mõlema organisatsiooni jaoks ei ole probleem see, kuidas leida midagi, mida teha, vaid pigem see, kuidas kõigi nende probleemidega toime tulla loomulikult äh, on teatud äh, varjatud kaudne tööjaotus äh, võib-olla äh, USA on võib-olla paremini sobiv suure nõudlusega operatsioonide järel nagu Afganistan või Bosnia tuhat üheksasada üheksakümmend viis, aga antud hetkel Euroopa suutlikkus on palju laiem äh, Äh, see tähendab, et väga paljud missioonid äh, on paremad, kui Euroopa Liit neid läbi viib. me ei pea siin asjale lähenema ideoloogiliselt ja mingit tööjaotust paika panema, Euroopa Liit areneb, nii et igasugune jaotus ei püsiks niikuinii kaua. ma arvan, et mis tahes kriisi puhul on diplomaatidel ja poliitikutel piisavalt tervet mõistust aru saamaks, milline organisatsioon suudab äh, paremini siin juhtpositsioonil olla ja ma arvan, et teine organisatsioon peaks sellistel juhtudel nii konstruktiivselt toetama kui võimalik. ma tean, et inimesed siin äh, Brüsselis korraldavad äh, seminare, kus halatakse NATO ja Euroopa Liidu suhete üle, aga mina ei usu, et need suhted nii halvad on. aga mida me siiski teha saaksime? ma arvan, et kõigepealt me peaksime aru saama, et Berliin pluss ja uute komisjoni liikmete ees ma vabandan, et ma ei saa kuidagi seda žargooni vältida. aga need äh, Berliin pluss on lihtsalt liiga kitsendav. see tähendab lihtsalt, et, et Euroopa Liit äh, na laenab NATO suutlikkust selleks, et oma missioone läbi viia mõnedes muudes kohtades. Teie olete seal, meie oleme siin ja nõnda edasi äh, tihtipeale me oleme aga tegelikult leidnud, et me oleme ühes ja samas kohas, näiteks kui mõtleme piraatlusega, aitame Af-, Aafrika Liitu, oleme Kosovos, Afganistanis, Bosnias ja seega meil on vaja sellist süsteemi, mis arvestab sellega, et meil on vaja konsulteerida siis, kui me oleme koos ühes ja samas kohas, isegi kui me tegeleme erinevate asjadega, meie sõjaliste asjadega, teie näiteks politseimissiooniga. me oleme Äh, me ei saa lihtsalt konsulteerida ainult Bosnia küsimuses, sest see on ainuke Berliin plussi missioon. me peame üha sagedamini lihtsalt arutama ühiselt neid probleeme nendes regioonides, kus me koos oleme. ja teiseks, meil on vaja regulaarsemaid kontakte äh, äh, välispoliitika kõrge esindaja Javier Solana vahel ja peasekretäriga, nad loomulikult kohtuvad, aga need kohtumised peaksid olema süstemaatilisemad, nad peaksid jagama infot, analüüse, otsustama äh, kuidas tegevuskava paika panna Prantsusmaa. Prantsusmaa eesistumise ajal pakkus välja kõrgetasemelise töögrupi. Rootsi eesistujamaana on selle idee üle võtnud ja ma loodan, et see saab teoks. meil on vaja selliseid regulaarseid kõrgel tasemel kontakte. kolmandaks, kui Euroopa Liit äh, omandab operatsioonide vallas rohkem kogemusi, meie NATO-s peame rohkem kuulma teie kogemustest, teie operatsioonidest see on väga oluline, eriti nagu ma ütlesin, et teil on selline kõikehõlmav lähenemine. on tehtud ettepanek, et et nad, Euroopa Liit teavitaks NATO Atlanta operatsioonist ja ma äh, tervitan sellist lähenemist. meil on vaja ka suuremat sünergiat suutlikkuste osas, me peame tegema koostööd, hoolitsemaks selle eest, et, et kui ühel organisatsioonil on hea kaitseprojekt käimas, siis teine organisatsioon ei kulutaks raha lihtsalt selle dubleerimisele. aga me peame kõigepealt vahetama infot oma tegevuste kohta, et meil saaks olla tõeline kon-, koostöös. ja lõpetuseks selles väga äh, lühidas ettekandes ja ma näen, et enamik teist on veel ärkvel, isegi tagumistes ridades, strateegiline kontseptsioon Äh, sellel teemal on ausalt öelda kõige raskem rääkida ja see võib teid üllatada, sellepärast et tegemist on teemaga, mille eest ma vastutan. aga meie grupp alles alustas tegevust ja ma ei tea, mida nad NATO kohta järeldavad. ma tean, et järgmise aasta esimeseks maiks nad peavad midagi järeldama, nii et, et meil on veel äh, mõned kuud aega ja meil on võib-olla toimunud ka juba mõned kohtumised, siis tulen siia tagasi ja räägin teile, kuhu me oleme jõudnud. aga on viis asja, milles, eh, millele eksperdid peavad keskenduma. ja ma räägin väga lühidalt, sest ma tean, et te tahate küsimusi esitada. üks on tasakaal artikkel viie ja mitte artikkel viie missioonide vahel kuidas eh, NATO poliitiliselt ja kontseptuaalselt saavutab tasakaalu Äh, kodumaa kaitse vahel, vajaduse vahel kaitsta äh, Euroopat, äh, nagu Jeffrey Van Orden, üks teie kolleegidest esitab seda küsimuse, kuidas kaitsta nii-öelda kindlust kindluse sees ja kuidas siis saata sõjasalka kaugele-kaugele kindlusest eemale, et need, seal ei saaks kindlust ründama tulla. nii et, et teisisõnu kuidas siin leida tasakaal, tegemist ei ole tegelikult kontseptuaalse vastuoluga, aga me peame leidma sellise olukorra, kus üks äh, investeerib siia äh, statsionaarsesse staapi ja teised ütlevad, ei, vaja on investeerida mobiilsetesse üksustesse, raketitõrjesse ja nõnda edasi. Äh, meil on üks allianss ja meil on vaja ühte kontseptsiooni teiseks partnerlusse. üks asi, milles osas NATO on olnud väga edukas, see kõik, mida me täna teeme, me teeme koos partner, partneritega ja partneriteks on meil Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, aga tihtipeale ka äh, Pärsia lahe regiooni riigid, Põhja-Aafrika riigid, meil on kakskümmend äh, mitte-NATO riigid, sealhulgas Austraalia, Uus-Meremaa, Singapur, kes abistavad meid meie missioonidel näiteks Afganistanis NATO ei ole globaalne organisatsioon, aga NATO ei saaks tegutseda globaalselt ilma nende partneriteta. kõik, mida me teeme, vajab näiteks, me peame üle lendama teistest riikidest, meil on vaja transiiti, meil on vaja lennuväebaase ja nõnda edasi. loomulikult äh, kuidas äh, NATO, NATO säilitab need suhted, neid on niivõrd palju ja äh, igal puhul on konkreetsed poliitilised nõudmised kuidas jätta muljet, et me ei, me ei peaks midagi enesestmõistetavaks, me palume, et keegi anna, annaks meile jõude, võib-olla ka kannaks ka kaotusi ja ilma, et me midagi vastu ei annaks, ilma et nad saa-, ilma et nad saaksid otsu-, osaleda NATO otsustamisprotsessis. mina isiklikult usun, et mõningad need mehhanismid, mis me üheksakümne üheksandal aastal välja töötasime, nagu rahupartnerlusprogramm või Euro-Atlandi partnerlusnõukogu, olid väga head, eriti just äh, EU Euroopa keskse partnerluse jaoks, mis oli äh, suunatud NATO laienemisele, aga meil on vaja ka globaalsemaid partnerlussuhteid kahekümne esimese sajandi jaoks. seda, äh, neid suhteid, mis meil on, me ei tohi kaotada. ja mulle tundub, et on vahe Euroopa Liidu ja NATO vahel väga paljudes valdkondades, aga eriti ühes valdkonnas NATO ei ole eriti äh, arutanud äh, rahvusvahelise julgeoleku norme ja standardeid, me oleme lihtsalt reageerinud asjadele, mis on juhtunud ja seda me peamegi tegema aga need, kes pööravad tähelepanu tänapäeva julgeoleku aruteludes, siis on, siis te olete näinud, et äh, viimase kümne aasta jooksul on väga palju räägitud normatiivsetest aspektidest, relvastuskontrolli lepingutest, jalaväemiinidest, lapssõduritest, rahvusvahelistest sõjatribunaalidest, tuumarelva leviku piiramisest, uutest ÜRO reeglitest terrorismi vastu, selle teemalise arutelude, mis on massihävitus ja nõnda edasi me ei saa istuda siin kahekümne esimesel sajandil ja oodata, et meid rünnatakse, me peame ka seda intellektuaalset keskkonda kujundama, panema paika reeglid, kaasama Hiina, India äh,, hoolitsema selle eest, et äh, tuumarelva leviku tõkestamise leping äh, ei haihtuks järgmise aasta mais äh, niisiis Euroopa Liit loomulikult on äh, paljude nende teemadega tegelenud, samuti ÜRO ja ma arvan, et NATO peab otsustama, kas ka selles mängus kaasa lüüa või ei. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemist, meil on äh, kõikehõlmav suhtumine, see on väga hea, aga suhtumine tihtipeale ei too kaasa kõikehõlmavat lähenemist Eh, sellepärast, et kui te soovite olla rikas, siis te tingimata ei saa veel rikkaks eh, me ei maksa seda nagu mantrat korrata, eh, lootes, et džinn tuleb pudelist välja ja me ikkagi peame vaatama seda, kuidas, kuidas äh, ühendada rahvusvahelised organisatsioonid, nii et, et nad saaksid paremini koostööd tegema, teha ja me peame vaatama, kuidas süsteem suudaks tagada suutlikkuse suurema hulga missioonide jaoks. ma arvan, et ekspertidel on viima-, on järgmistel kuudel väga palju tööd kõigi nende teemadega tegelemisel. teisisõnu, NATO, nagu me kõik Äh, on silmitsi paljude väljakutsetega, meil on äh, palju ka arasi- äh,, häid külgi, aga alati on äh, ka lõhe väljakutsete ja nende heade külgede vahel, et kuidas need kaks asja omavahel kokku tuua ja see on see väljakutse, millega nii meie kui ka Euroopa Liit peavad tegelema, ma rääkisin väga kaua, ma vabandan, aga ma loodan, et ma vähemalt äratasin huvi äh, teie teema vastu ja see leiab kajastamist teie arvukates küsimustes, aitäh! suur tänu! ma ei kahetse sugugi, et ma teile esitasin juba terve rea küsimusi, see võimaldas neile vastata väga täpselt ja väga kohaselt. ja me ei pea ka tõlke muidugi kinni üle ettenähtud aja. tänan kõikide nende vastuste eest hindasin kõrgelt teie mõttearendust selle kohta, kuidas peaksid arenevad suhted Euroopa Liidu ja NATO vahel. mul on kahju, et äh, mõned kolleegid ei olnud siin selleks, et kuulda teie mitteteoloogilist mõttearendust. see tundub väga oluline vaatenurk, arvestades hiljutisi arenguid ja ka just Prantsusmaa seisukohta, mida te mainisite. annan nüüd sõna kolleegidele, võtan kuus küsimust, kõigepealt härra Svoboda. Merci, monsieur le president tänan. suur tänu. nagu alati räägite väga ladusalt ja huvitavalt, ma võiks tulla välja paljude kommentaaridega, piirdun kahega. oleks väga hea, kui meil oleks tihedam koostöö selle kontaktgrupiga, mis töötab välja uut NATO strateegiat, võib-olla saaksime tulla välja omapoolsete ideedega, see oleks igal juhul väga oluline. ja teine küsimus puudutab äh, Venemaad. uus peasekretär pidas väga julge kõne, paljud meist käisid äh, vahetult pärast selle kõne pidamist äh, Moskvas Venemaa jaoks ei ole olukord lihtne, kui öelda neile, et me nagu ei taha teid, siis nad satuvad sellise keerulisse olukorda. Rasmusseni ja Obama olukord ei ole aga ka lihtne ja teil on täiesti õigus, et äh, kui me räägime siin äh, plaanidest, siis tegelikult äh, me räägime hoopis dialoogi soovist. plaani all siis oli mõeldud Medvedjevi plaani Gruusia küsimuse juurde nüüd, kas see on äh, osa NATO dialoogist Venemaaga või ei ole? Venemaa jaoks oleks osa dialoogist, kui räägitaks ka NATO laienemisest Venemaa piirideni. tänan, härra Kaaler. tänan teie illustratiivse kõne eest. sooviksin keskenduda NATO ja Euroopa Liidu vahelistele suhetele, me ei peaks kindlasti olema teoloogilised, vaid äh, hoopiski pragmaatiliselt. tooksin mõned näited. näiteks Atlanta missioon äh, Somaalias oli selline, kus Euroopa Liit oli kõigepealt kohal, tegeles selle teemaga ja siis äh, äkki täheldasime ka NATO-poolset panust võib-olla tõesti võiks äh, tulevikus paremini tegevusi koordineerida ja mitte jätta muljet äh, paralleeltööst äh, või sellest, et üks kuidagi tunneb mingit kadedust või ja nüüd te rääkisite Euroopa Liidu tsiviilmilitaarsuutlikkusest ja NATO poolt selle suutlikkuse puudumisest. nüüd äh, Afganistanis on NATO teatud määral üritanud äh, tsiviilsuutlikkust välja arendada. kas äh, see on kooskõlas peasekretär Rasmusseni kõnega pressikonverentsil, ta ütles midagi päris huvitavat, võib-olla teie oskate seda tõlgendada, ta ütles, et tsiteerin, on äh, suur potentsiaal NATO ja Euroopa Liidu vahelise koostöö valdkonnas kui me NATO militaar- ja üleatlandilise suutlikkuse kombineeriksime Euroopa Liidu tsiviilsuutlikkusega, siis me saavutaksime tõesti väga palju. kas äh, NATO peasekretär äh, näeb ette, et meie anname raha ja tsiviilpoole ja NATO siis äh, annab äh, militaarpoole, ehk siis võib tõlgendada ka nii, et Euroopa Liit palkab NATO tööd tegema. ühesõnaga, võib-olla võiksite natukene tõlgendada seda sõnavõttu. tänan ja härra Van Palm. tahaksin esitada järgmise küsimuse. kui nüüd vaadata NATO tegevuse tuumikut, siis on äh, meil ühine käsuliin, peakontor, üleatlandiline koostöö. samas jällegi, kui vaadata nüüd Afganistani ja ISAF-i missiooni, siis kas tuleks äh, hinnata neid läbikukkumisena või õnnestumisena? mõnikord ei kasutata NATO-t ka organisatsioonina, vaid ainult mõningaid äh, NATO protseduure. kui koalitsioon saavutab edu Afganistanis, siis äh, see ei ole loomulikult äh, vähetähtis NATO tuleviku seisukohalt, mida on öelnud ka päris paljud riigipead ja valitsusjuhid proua Lösing. tahaksin tänada väga põhjaliku kõne eest. Te ütlesite ühes kohas, et tsiviil-militaarkoostöö kontseptsioon on NATO struktuurides vähema tähtsusega ning NATO keskendub rohkem oma militaarsuutlikkusele. kui ma valmistusin ette selleks koosolekuks, siis ma lugesin mitmesuguseid äh, tekste, näiteks NATO endise viie kindrali kirjutatu ja seal räägitakse just äh, sellest kõikehõlmavast lähenemisest, comprehensive approach, ja see hõlmab ju ka tsiviilvaldkonda. ja Nende arvates on see NATO strateegias keskse tähendusega, ma tahaksin kuulda teie arvamust selle teema kohta, sellepärast et siin tekkis teatud vastuolu nüüd võrreldes siis teie sõnavõtuga. ja teise teema juurde. Teie leiate, et Berliin pluss on väga restriktiivse iseloomuga. mina olen arvamusel, et äh, Berliin pluss just äh, kirjeldab Euroopa Liidu ja NATO vahelist koostööd väga konstruktiivselt. loomulikult äh, tuleb veel ära oodata, kas see tsiviil-militaarkoostöö hakkab toimima, see on rohkem JKP teema loomulikult, aga siiski oleme jah natuke eri meelt. ja järgmise punkti juurde, institutsionaalsed uuendused NATO-s. kõigepealt äh, konsensuse põhimõte, mis on olnud äh, väga oluline NATO põhimõte minevikus. ja sellega seoses nende liikmesriikide vähene kaasarääkimisõigus, kes ei osale NATO missioonidel. samas põhimõte costs lie where they fall. see tähendab äh, väikestele NATO liikmesriikidele, et neil ei ole kaasarääkimisõigust, aga samas nad peavad katma kulusid. mind äh, huvitaks teie arvamus selle teema kohta ja siin äh, parlamendis loomulikult ähm, mind huvitab ka liikmesriikide, väikeste liikmesriikide arvamus kogu selle teema kohta. lõpetuseks tahaksin veel öelda, et minu arvates on väga tore, et te meid siin niimoodi teavitasite. ma loodan, et tulevikus on NATO strateegilise planeerimise protsess avalik ning et ka Euroopa Parlament on sellesse kaasatud, tänan. proua Lunatšek, palun suur tänu teie väga kõikehõlmava lähenemise eest. kuulsin, kuulasin teid esimest korda, see oli tõesti väga huvitav. tahaksin mainida kahte asja. Te, te rääkisite Afganistanist ja ütlesite, et väljapääsu strateegiaks on vaja palju rohkem ressursse viimastel nädalatel ja kuudel on päris palju arutelusid olnud meedias isegi Obamat ümbritsevates ringkondades e, on räägitud, et võib-olla on vajalik Afganistanist lahkuda. minu küsimus on, kas NATO-s on olnud sellekohaseid arutelusid? et Afganistani sõda ei õnnestu meil võita selles, sellisel kujul, nagu me seda kujutasime alguses mõned on rääkinud sellest, et NATO peaks lahkuma pigem kiiresti, Ameerika Ühendriikides on avalik arvamus äh, ja selle toetus hakanud lahtuma. mina isiklikult ei arva, et me peaksime praegu Afganistanist äh, lahkuma, kuid seda tuleks arutada, milliseid, milliseid strateegiaid tuleks toetada. kas peaksime pigem pooldama tsiviil- ja majandustoetuse liini ja mitte sõjalist. kas NATO-s arutatakse seda? ja teine küsimus. Te rääkisite, et on vahed Euroopa Liidu ja NATO vahel, loomulikult on neid ja rohkemgi kui veel need, millest te rääkisite, kuid mina olen pärit nõus neutraalsest riigist. meil on kuus neutraalset mitteühinenud riiki mis ei ole küll NATO vastu, isegi Austria osaleb rahupartnerluses ja nii edasi. aga ma vaatan, et välismaailmale silmis on nendel riikidel endiselt teatud roll. kolleeg ütles, et NATO tuumiktegevus on Euroopa ja Ameerika ühendamine. mina leian, et on oluline, et on endiselt olemas neutraalsed ja mitteühinenud riigid Euroopa Liidus, et Euroopa Liit teeks rohkem ära konfliktide ennetamise alal, kui Lissaboni leping jõustub, siis see saab olema üks oluline osa ka välispoliitikast. ja ka tsiviilaspektide alal saaks rohkem ära teha. ma tahtsin seda ära mainida, et on mitte NATO-sse kuuluvaid Euroopa Liidu liik-, liikmesriike, isegi ja, ja need riigid leiavad, et see on õige. suur tänu, härra Galtieri. Anch'io ringrazio il direttore per la sua eccellente... Suur tänu. Äh, suur tänu, härra Shi, äh, selle suurepärase sõnavõtu eest. me jagame teiega mitmeid teie nägemusi. Euroopa Parlament loomulikult soovib jätkata dialoogi NATO-ga erist-, eriti arvestades äh, strateegilise kontseptsiooni reformi. minu küsimus puudutab äh, raketitõrjekilpi inside cast, outside cast küsimust. et arvestades Ameerika administratsiooni uut äh, kava, peasekretär Rasmussen oma Moskva kõnes tegi olulisi avaldusi, ta kõneles äh, NATO võimalikust rollist, Venemaa rolli. ja tundus piirduvat pigem teatud Ameerikat puudutavate aspektidega, mind aga huvitaks rohkem NATO roll selle plaani suhtes. mul on ka üks üldisem küsis-, küsimus tuumaheidutuse kohta. maailm oleks võinud lõppeda tuumasõdades. ja ma tahaksin küsida teie arvamust. milline võiks olla paralleelne strateegia, mis võiks, mis võiks kulgeda raketikaitse kõrval? mis võiks ühendada kõiki keskulatusega tuumar. suur tänu. ma ei ole kindel, kuidas nüüd päriselt alustada. siiamaani olen ma teid näinud ainult televiisoris enamasti olid need siis ka väga lühikesed sõnavõtud ja nüüd esmakordselt oli mul hea meel kuulda pikemat sõnavõttu, mis oli väga huvipakkuv. minu küsimus puudutab Venemaad. Te rääkisite, et Vene küsimus tuleb pidevalt tagasi nagu bumerang. mina olen enamus erakonna esindaja Poolas ja Poola valitsus on viimastel kuudel palju ette võtnud selleks, et parandada Poola ja Venemaa suhteid. nagu te teate, Poolat süüdistatakse sageli Vene vastasuses. meil on hea meel selle üle, et me oleme suhteid mõnevõrra parandanud, kuid eelkõige me mõistame, et on vajalik koostöö NATO ja Venemaa vahel, täpselt samamoodi nagu härra Obama ka sellest hiljuti rääkis. ma tahaksin aga teada, kas vaatamata sellele, et me oleme valmis koostööks Venemaaga, Euro-, nii Euroopa Liidus kui NATO-s tõusetub siiski küsimus, kas Venemaa on samuti valmis selliseks koostööks. tegemist on riigiga, mis Poola piiril hoiab endiselt rakette, mis on suunatud Poola vastu. ma ei tea, kas te teate, et eile lõppesid Vene, Valgevene õppused ning nende õppuste teema oli selline, et Venemaa abistab Valgevene lennad kaitsta Poola rünnaku vastu. ehk siis pahad poolakad rünna, ründavad Valgevene linnu ja venelased tulevad siis valgevenelastele appi. siin tuleb siiski eh, küsida, et kas riik, kes selliseid õppusi korraldab, on ikka valmis koostööks Euroopa Liiduga? härra Paletskis. Understandable and impressive and suur tänu teie sõnavõtu eest, peaplaneerijana ei olete ka unustanud NATO peakõneleja rolli. Te mainisite huvitavaid aspekte äh, suhete osas Venemaaga, te mainisite energiat, äh, relvastuse levikut, terrorismi. kuidas jääb siis desarmeerimisega? kas see julge plaan, mille pakkus välja president Obama, mis oli seotud nägemusega tuumavabast maailmast, kas see on realistlik? kas see on teostatav ettenähtavas tulevikus või mitte? ja minu teine küsimus. nagu me kõik teame, Euroopa Liidu ja Valgevene suhetes on midagi toimunud, kuid kuidas on NATO ja Valgevene suhetega, kas on midagi uut toimunud? suur tänu, teil on sõna. suur tänu, ma tahaksin tänada kõiki küsijaid nende küsimuste eest, ma üritan anda selliseid vastuseid, mis ei ületa minu esimese kõne pikkust. niisiis daam, kes küsis minu käest Berliin plussi ja kõikehõlmava lähenemise kohta. võib-olla ma ei väljendanud ennast, ennast piisavalt selgesti, ma vabandan. Euroopa Liit on kõikehõlmav organisatsioon, ÜRO samuti. see tähendab, et kuivõrd need organisatsioonid on nii mitmekesised, siis nende struktuurides on nii sõjalised jõud, kohtunikud, politseinikud humanitaarabiprogrammid ja valitsemise programmid ja nii edasi. Nad peavad muidugi tegema ka koostööd, nad ei saa kõike teha eksklusiivselt ise, kuid siiski on nad võimelised organisatsiooni siseselt peamiselt võtma enda kanda kõikehõlmava lahenduse. NATO puhul seda öelda ei saa, NATO-l on tsiviilsuut-, ei ole tsiviilsuutlikkust. on tõsi, et NATO Afganistanis teostab tõepoolest äh, provintside ülesehitamismeeskondi, kuid seda on alati nähtud ajutise vahendina. see, eesmärgiks on need agentuurid üle anda afgaanidele või ÜRO-le. E, eesmärgiks ei ole NATO alaline kaasatus tsiviilülesannetesse kõikehõlmav lähenemine NATO jaoks, teiste sõnadega, selle mõte on teha koostööd teiste organisatsioonidega, vabaühendustega, isegi äriühingutega. näiteks homme peasekretär Londos kõneleb Lloydiga, laevakindlustajaga, küberrünnakutest, piraatlusest laevanduses ja sellega seotud riskidest see tähendab, NATO edu sõltub järjest enam mitte ainult tema sõjalisest toimetulekust operatsioonide juhtimisel, vaid ka sellest, kuidas ta suudab veenda Euroopa Liitu, ÜRO-d, äh, võrdset tähtsust omistama Afganistanile või muudele valdkondadele ning osalema koha peal piisavate missioonide ja ressurssidega. kui tekib tsiviilvaakum, siis te näete, mis toimub Afganistanis väed viivad läbi lõputult operatsioone, kuid puudub ülesehitustöö, rahvas kaotab järjest enam illusioonid progressi osas, tekib selline negatiivne spiraal. NATO peab olema osa rahvusvahelisest organisatsioonide võrgustikust, me peame olema võimelised nendesse ühinema ja nemad peavad olema võimelised meiega ühinema, see on üks suurematest väljakutsetest. nüüd Berliin pluss, mul ei ole mitte midagi Berliin plussi vastu, eriti kuivõrd see sündis Berliinis, mis on üks minu lemmiklinnadest. see on suurepärane korraldus, kui Euroopa Liit seda kasutab. reaalsus on aga see, et Euroopa Liit kümne aasta jooksul, mil Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika on olemas olnud, on korraldanud kakskümmend kolm missiooni ja nendest ainult kaks, ainult kaks, väga väike osa, on olnud Berliin pluss operatsioonid. üks endises äh, Jugoslaavia Makedoonia vabariigis kaks tuhat üks, kaks tuhat kaks ja teine NATO Euroopa Liidu koostöö Bosnias. ja tõsiasi on see, et enamuses paikades, kus NATO ja Euroopa Liit tegutsevad koha peal koos piraatlus, Addis Abeba, Aafrika Liidu koolitused, Aafrika Liidu stand-by jõud, Kosovo, EULEX, politsei, KFOR-i koostöö. Berliin pluss ei rakendu. meil on siiski endiselt vaja ju kõnelda, koordineerida oma tegevust, kuidas me Kosovos EULEX-i politseinikke selekteerime, kui meil pole ühendust see, kui Euroopa Liit soovib seda kasutada, see on väga tore, aga me peame vaatama näkku tõsiasjale, et äh, see pole sugugi reegel, sellest on saanud hoopis erand. ja see käib ka Maikli küsimuse kohta. Euroopa Liit on ju arendanud välja ka oma sõjalise suutlikkuse, Berliin pluss toimis eeldusel, et Euroopa Liit pöörduks NATO poole ja paluks laenuks NATO suutlikkusi, staapi, transpordilennukeid, üksusi ja et siis meie annaksime Euroopa Liidule nii nimetatud äh, kättesaadavuse eelduse. aga nüüd me näeme, et Euroopa Liidul on oma lahingrühmad, ta on arendanud välja omaenda mereväeüksused, äh, oma lennukid ja kavatseb ka oma staapi välja töötada tulemus on, et Euroopa Liidul ei ole enam täna selliseid vajadusi Berliin plussi järele, nagu oli see üheksakümnendate aastate keskel, kui see mõte üldse välja töötati. koostöö peab sobima kokku reaalsusega ja me ei saa reaalsust panna sobima teooriaga. Michael, nüüd sinu küsimuse juurde tulles. Prantsuse suursaadik NATO-s paar aastat tagasi ütles, NATO, Euroopa Liidu kutsumus ei ole mitte saada NATO tsiviilagentuuriks. ja tal on õigus selle koha peal. ja nii see ka olema ei saa, NATO ei saa äh, juhtida Euroopa Liitu. ta saab teda toetada operatsioonides, need mõlemad inst-, institutsioonid jäävad täielikult sõltumatuks. mida me aga näha tahaksime oleks ebaaus, kui ma teisiti väidaksin. me tahaksime, et me oleksime suuteliselt vähemalt saavutama strateegilist harmooniat Euroopa Liidu ja NATO vahel valdkondades, kus, mis meie jaoks on eluliselt tähtsad mõlema organisatsiooni jaoks, teiste sõnadega, kuidas saavutada seda, et kakskümmend kaks ühist NATO Euroopa Liidu liiget leiavad, et NATO on, et Afganistan on niivõrd oluline NATO jaoks, et see on lausa testiks, et ja ja väed seetakse, seatakse seal surmaohtu, kui Euroopa Liidu samad riigid ei arva mitte seda sama. ma olin äh, Japte Hoopsefferiga Londonis paar aastat tagasi, paar aastat tagasi, kui Tony Blair oli veel peaminister oli lõpetamas oma ametiaega. Jaap ütles talle, härra peaminister, kas te olete kunagi arutanud Afganistani küsimust Euroopa Liidus ülemkogus? Blair ütles ei. kuid NATO oli juba paar aastat olnud tol ajal Afganistanis. täna on olukord erinev ja me oleme tänulikud äh, Rootsile eesistujana, kes on teinud jõupingutusi välja töötada Afganistani strateegia Euroopa Liidus see on Euroopa Liidu otsus on, jäävad alati NATO missioonid, mida NATO teostab üksi ja Euroopa Liidu missioonid, mida ta suudab üksinda teostada, kuid on valdkondi, kus meil on ühised strateegilised huvid, Balkani riigid on üks näide sellest, kus Euroopa Liidul ja NATO-l on täpselt samasugune huvi Balkani riikide stabiilsuse suhtes. kõik mujal maailmas me näeme valdkond, piirkondi, mis on esmatähtsad meie julgeoleku jaoks kus Ameerika, kus Euroopa Liit näiteks on rohkem ohustatud kui Ameerika Ühendriigid või Kanada, siis seal tekib küsimus, kuid kuid küsimus ei ole mitte selles, et Euroopa Liit on äh, lihtsalt tsiviilagentuur. tõsi on aga see, et Euroopa Liidul on olulised äh, ressursid. Äh, NATO ei ole politseikoolitaja, ei saa vaadelda valimisi, Euroopa Liidul on see suutlikkus. seepärast ei ole meil sugugi häbi kui me räägime, et on seda tüüpi vajadused. nüüd küsimus, kas tuleks äh, Ukrainast ja Gruusiast rääkida Venemaaga või mitte, jah muidugi, meil ei ole midagi siin varjata laienemise juures. me oleme alati hea meelega selgitanud Venemaale, miks meie arvates on nendel riikidel legitiimne õigus soovida liituda alliansiga. OSCE äh, põhimõtetest oleme rääkinud ja miks me oleme, me oleme selgitanud, miks meie meelest see ei kujuta endast ohtu Venemaale. me oleme ka alati soovinud mõelda, miks Venemaa alati näeb selles ohtu. NATO laienemine ei seisne ju NATO tuumajõudude või vägede seadmises uute liikmesriikide territooriumitele me ei karda seda dialoogi, kuid me peame olema ka läbipaistvad äh, Ukraina ja, ja Gruusia sõprade suhtes, et nad teaksid äh, selgesti, et äh, me ei varja midagi ja et kõik Euroopa riigid on võrdsed nüüd Euroopa Liidu tsiviil- ja finantsressursid, seda ma olen, sellest ma olen juba rääkinud, NATO tuumiktegevused nüüd ja kui ma käisin Oxfordis kolledžis, seal oli silt äh, sööklas, kus oli, et ad hoc tegevus on nali. meil oli siin juttu soovijate alliansist Austraaliast, Uus-Meremaast, aga miks nad on NATO partnerid? see ei ole tüüpiline vabatahtlike liit, sest on olemas ju planeerimisstruktuurid, nad teavad, et teised NATO riigid annavad neile näiteks äh, meditsiinilist abi või äh, õhu kaudu toimuvat evakueerimist. Neil on koht laua ääres, nad kaasatakse planeerimisse, konsulteerimisse. ei ole maksustamist ilma esinduseta. on fakt, et NATO-l on need tuumikmenetlused, mis suurendavad öö, äh, nende usaldust, olles kaasatud NATO koalitsiooni need äh, koalitsioonid saavad, ei, saavad olema ka vähem stabiilsed kui allianss. Äh, raskem on öelda NATO-le ma lahkun, kui sedasama öelda vabatahtlike koalitsioonile. edu või nurjumine Afganistanis, ma ei hakkaks nüüd äh, ütlema, et kui me Afganistanis läbi kukuksime, siis see on NATO lõpp me näeme seda liiga palju, seda küsimust, kui küsimust, kas see kahjustab organisatsiooni tegelikult. kahju, kahju Euroopale oleks tegelikult palju suurem kui kahju institutsioonidele. ma arvan, et väljakutse NATO jaoks hetkel on selles, et NATO on väga raske ja nõudlik missioon ja võtab ära sada protsenti meie ajast. me peame muidugi Afganistanile pühendama palju aega ja tähelepanu, kuid allianss peaks pisut äh, ruumi jätma ka diplomaatilistele ja poliitilistele konsultatsioonidele paljude teiste julgeolekuväljakutsete osas. väikeste riikide hääl. põhjus, miks neile NATO meeldib, on just see, et neil on sõnaõigus, mida neil ei oleks USA või mõne teise partneri suhtes, kui nad oleksid väljaspool NATO-t. Euroopa Liidul on täpselt samasugune võlu väikeste riikide jaoks. see tõstab väikeste riikide suhtelist kaalu, institutsioonid on võrdsustajad ja seepärast nad on atraktiivsemad mõnikord väikeste riikide jaoks. suured oleksid suured niikuinii ka väljaspool institutsioone. mina ütleksin, et institutsioonid annavad neile legitiimsuse kuid väikeste riikide jaoks on tegemist sageli eluliste huvidega. NATO-s väikesed riigid saavad sageli kokku eh, ettepanekute taga näiteks, eh, siis nendel ettepanekutel on rohkem kaalu, kuid ma arvan, et eh, NATO jaoks on väljakutse pigem selles, et me oleme alati teinud vahet artikkel viie ülesannete vahel ning vabatahtlike ülesannete vahel, mis ei kuulu viienda artikli alla mis tähendab seda, et kedagi ei sunnita minna, minema Afganistani, see ei kuulu artikkel viie operatsioonide alla. kuid mida rohkem me anname endale aru, et artikkel viie operatsiooni, mitte artikkel viie operatsioonid on samuti väga olulised NATO-le, nad on, kuigi nad on Nad ei ole mitte ainult humanitaaroperatsioonid, vaid on otseselt seotud meie julgeolekuga, seda olulisemaks muutub solidaarsus ja võrdne koorma jagamine me ei saa olla Äh, kahetasandiline NATO, need, kes on suutelised või tahtlikud ja need, kes ei ole. NATO jaoks on tähtis, kuidas me poliitiliselt samasugust solidaarsust kasutame ka mitte artikkel viie operatsioonides, kui me eeldaksime artikkel viie operatsioonidest. kulutused, kulutused, ma olen nõus. me, kulutused on seotud panusega. aastal kaks tuhat kuus oli Kashmiri maavärin, nagu kõik mäletavad. NATO-s oli koosolek, me otsustasime kasutada seal NATO jõude. peamiselt oli tegemist Hispaania insenervägedega, ma käisin seal kohapeal ning Hispaania suursaadik ütles mulle suur tänu, NATO, aga see maksis meile kakskümmend viis miljonit eurot. see oli NATO otsus NATO kollektiivne tegevus, meie viisime ellu, kas me saaksime nüüd palun selle raha tagasi? NATO ütles, palun vabandust, teil lihtsalt ei vedanud. Teie lihtsalt parajasti rotatsiooni alusel äh, pidite selle missiooni ära tegema. kas see on nüüd hea viis, see muutub selliseks vene ruletiks? ehk siis, kui te olete vabatahtlik, siis te saate rahaliselt äh, karistada, kui te vabatahtlik ei ole, siis äh, teid ka raha, siis te ka rahalist kaotust kanda ei saa, siis mina arvan, et kui oleks tegemist ühise rahastamisega, siis keegi ei hakkaks jõupingutust tegema. kui me teame, et keegi teine alati teie eest maksab, siis te ei hakka ka oma kaitse-eelarvest midagi maksma, kuid ma arvan, missioonide jaoks, mille üle NATO kollektiivselt otsustab, kus rakendav riik ei saanud seda ka ette näha, sest kes näeb ette äh, orkaane või, või ujutusi või maavärinaid, peaks meil siiski olema mingi ühisrahastamise süsteem, mingisugune solidaarsus ettenägematute kulutuste jaoks vastasel korral tekib oht, et riigid lihtsalt ei panusta enam. Euroopa Liidu lahingrühmadel on sama rahastamise probleem. kas Afganistani sõda saab võita? jah, kui me tahame. siin ei ole mingisuguse fataalsusega tegemist. ei ole mingisugust ajaloolist doktriini, mis ütleks, et kuna minevikus teistel riikidel ei õnnestunud, siis NATO tulevikus äh, edu saavutada ei saa afgaanid tahavad, et äh, me saavutaksime edu. ükski afgaan, kellega mina olen vestelnud, ei taha, et äh, Talibanid tagasi pöörduksid, arvamusküüritused näitavad, et äh, afgaanid enamuses kannatamatult näevad, näevad kahetsusega kõiki neid puudujääke, mis meil on olnud ressurssides ja tegevuses. meil on pikaajaline plaan see on tähtis, et meil on tõsine programm, mitte et me lihtsalt ei võta ette üksikuid tegevusi, seepärast afgaanistumine on täht-, tähtis. meil on tähtis, et meil oleks selge nägemus, kuidas toimida, milline see plaan on. me peame nägema valgustunneli lõpus. enamus, enamuses riikides valitsused hakkavad selgitama Afganistani äh, missiooni põhjusi, siis avalikkus ka toetab seda. avalikkus lihtsalt tahab teada, miks seda missiooni tehakse. nüüd äh, neutraalsete riikide roll. NATO on suur telk, meil on erinevaid äh, missioone, mitte ainult lahingjõude koolitus, äh, julgeolekusektori reform paljud Euroopa Liidu riigid nagu äh, Soome, Rootsi, Austria, neil on suur ÜRO rahuvalvekogemus, me võime seda kasutada koolituseks, äh, mentorluseks, Šveits näiteks ei ole NATO-s, kuid on olnud NATO rahupartnerluse liige juba aastaid, äh, ta korraldab seminare, sõjaõiguse, desarmeerimise, demineerimise kohta, Genf on sõjalise koolituse pealinn Euroopas mitmeski mõttes. isegi mitteühinenud riikidel on palju võimalusi. nüüd raketikaitse. kui me saavutame edu ja siin ei ole mingit garantiid, kui meil õnnestub äh, tuumalevikut pidurdada Iraanis või mujal riikides, siiski järjest rohkem riike omandavad ballistilised raketisuutlikkused, konventsioonilised või keemilised või bioloogilised suutlikkused. Euroopa lähiaastakümnendatel jääb järjest rohkem nende riikide hulka, kus on kaks või kolm staadiumit ballistilisi rakette. see on fakt. me võime üritada relvastust kontrollida, Venemaa ja USA räägivad äh, IMF-i lepingu üleüldistamisest, kuid on siiski ettevaatlik, et eurooplased, ameeriklased, kanadalased mõtlevad raketikaitsesuutlikkusele. Obama administratsioon on hetkel otsustanud, et prioriteet peaks olema olemasolevatel lühimaa kaitsetehnoloogiatel, kuid ma ei oota hetkekski, et Obama administratsioon lõpetaks uuringud Äh, pikema maa süsteemide vallas, me, peab olema valmis. teine küsimus. Venemaa on avalikult tervitanud seda, nagu kõik teavad, et USA administratsioon on otsustanud vähemalt hetkel mitte kasutada raketikaitseelemente Poolas ja Tšehhi Vabariigis kuid see ei ole seotud äh, ida-lääne külma sõja sõjalise tasakaaluga. küsimus on hoopiski äh, globaalses äh, relvastuse levikus. nüüd selles me võiksime kasutada võimalust, nagu peasekretär on seda ka öelnud oma kõnes, kasut-, arendada Venemaaga nüüd välja ühist lähenemist relvastusele, et oht ei tule mitte NATO-lt, et oht tuleb mujalt, nii Venemaale kui ka mujale. me ei tohiks mitte ainult rääkida järeleandmistest, vaid me peaksime pigem mõtlema selle peale, mida me saaksime koos ette võtta. pärast New Yorki, nagu te teate, pärast kohtumist Medvedjevi ja Obama vahel on näha, kas Venemaa on valmis toetama Euroopa Liitu, kes on näiteks äh, veennud Iraani olema läbipaistvama tegevuses. nüüd tuumaheidutus, hea küsimus. presidendil on, president on väljendanud oma nägemust. me ei saa elada maailmas, kus me järjest rõhutame vajadust tuumarelvade järele osana julgeolekupoliitikast. ühest küljest on nagu Mohammed El Baradei Viini agentuurist on seda ka rõhutanud, ja teisalt väita, et meil on vaja järjest rohkem turmarelvi selleks, et olla, et olla, tunda end turvalisena. Obama on öelnud eh, selgelt, et tuumarelvata maailm on kauge väljavaade, meil on veel palju teha jäänud. meil on vaja uut turvalistuse piiramise lepingut, uut lepingut Venemaa ja USA vahel, palju on veel vaja ära teha enne kui me saame ette näha aega, kus eurooplased või ameeriklased loobuksid igasugusest tuumasuutlikkusest. kõigepealt on vaja eeskirjade ja turvakeskkonda, usalduskeskkonda ja siis, kus nendel relvadel on järjest vähem mõtet. väga hea küsimus, aga ma ei saa vastata, millal ja kuidas NATO sellesse võrrandisse sekkub. kas Venemaa on valmis koostööks meiega? ainult üks viis seda teada saada on olla valmis ise temaga koostööks. meil on suhted Valgevenega, me vestleme Valgevenega ja Valgevene on näidanud ka üles rohkem taset koostöö vastu, transiidi osas näiteks, Afganistani varustamiseks. see on esimene peatus teel läbi Venemaa ja Kesk-Aasia Afganistani poole kui Valgevene jagaks meie väärtusi, oleks muidugi palju lihtsam koostööd teha ja võiks palju rohkem ära teha, kuid vähemalt märgid on, et äh, nad soovivad suhteid NATO-ga. ja meie oleme ka neile avatud. ma loodetavasti vastasin kõigile küsimustele täna. Teie vastused olid väga põhjalikud. suur tänu. kas on täiendavaid küsimusi kolleegidelt? suur tänu teie külaskäigu eest, selle esitluse eest, küsimuste ja vastuste eest. loodetavasti kohtume peatselt jälle ja jätkame seda dialoogi. suur tänu. tänan väga sõbraliku vastuvõtu eest. La réunion euh, est terminée pour aujourd'hui. koosolek on tänaseks lõppenud. me jätkame koordinaatorite koosolekuga